Chers collègues, les interprètes sont euh, à pied d'œuvre. kallid kolleegid, tõlgid on äh, valmis kallid kolleegid meil on äh, väga tihe päevakava ja ma paneksin ette alustada arutelu, teades, et esimene päevakorrapunkt selle me võtame siis kohe vastu, ehk siis päevakorra kinnitamine. ja pean siinkohal rääkima ka kuuest muudatusest, esiteks üheksas äh, punkt, siin räägime äh, Karima Telli raportist Sotsiaalelamud Euroopa Liidus. seda me võtame viienda päevakorrapunktiga, kuues päevakorrapunkt töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded, äh, Elizabeth Morin-Chartier. see läheb homme hommikule üle seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktina kaheksateist punkt. volitus kolmepoolseks kohtumiseks kaks tuhat nelisada aasta eelarve, see pärast punkti kaheksa. nüüd äh, kõik see, mis puudutab äh, piiriüleseid äh, sotsiaalvalla läbirääkimisi, sellest me räägime homme pärastlõunal pärast hääletust, pärast punkti kakskümmend kuus, kakskümmend seitse sotsiaalelamud Euroopa Liidus. see on esimene hääletuspunkt pärastlõunal homme ja kui me nüüd räägime Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks, see läheb üle seitsmendale, seitsmenda mai koosolekule. aga muudatusettepanekutest räägime täna, kui mu-, vastuväiteid ei ole, siis sellisel kujul muudetud päevakord on kinnitatud ja lood- ja tore, et mõned kolleegid ka vahepeal kohale jõudsid. teises päevakorrapunktis on mul ka mõned teaded, kõigepealt äh, räägiksin läbirääkimiste algamisest äh, härra Sogariga te-, äh, demograafiaalase statistikast Euroopa Liidus, teiseks eelmise nelja päeva arutelu, mis puudutab hääletust äh, tööhõive komisjon saab nõukoguga jälle alustada läbirääkimisi vastavalt mandaadile, mis anti täiskogul ja läbirääkimiste meeskond pannakse kokku äh, härra Sogor, mina ise äh,, veel üks liige sotsiaaldemokraatidest äh,, samuti liberaalide, roheliste fraktsioonist üks liige äh, ning üks liige kuue fraktsioonist ja kolmeteistkümnendal mai leiab siis aset esimene trialoogi kohtumine ja kindlasti hoiame teid asjade käiguga kursis. teiseks, meie komisjon hakkab kohaldama uusi reegleid Äh, e-koosolekute korraldamisel. sekretäriaat on juba saadikuid sellest äh, informeerinud. nii et äh, oleks lihtsalt võimalik ka elektrooniliselt koosoleku dokumentidele ligi pääseda e-meeting on selle nimi siis, nii et on võimalik saada laptopide ning sülearvutite ning äh, tahvelarvutitelt äh, kergesti ja ka hiljem on võimalik sellele infole juurde pääseda ja seda on võimalik äh, kasutada 3G ühendusega või wifi ühendusega. ja see uus rakendus on juba praegu kättesaadav alates äh, käesolevast koosolekust ja korraldatakse ka infokohtumine homme siinsamas äh, ruumis äh, neliteist viisteist kuni neliteist nelikümmend viis. nii et praegu on siis tegemist nii-öelda koolituse ja ülemineku faasiga. nii et on võimalik siis neid praktikaid ka ise ellu rakendada, mida me mujal propageerime. kolmandaks komis-, meie komisjoni äh, sekretariaat algat-, tuli omalt poolt välja infokirjaga, kus on siis välja toodud kõik, kõikide osalejate kontaktid. neljas teadaanne, räägime nüüd äh, nõutud äh, tõlkest, mida ei kasutatud kui räägime kõige enam puudust kannatavate isikud, isikuid puudutavad äh, puudutavast koosolekust kaheksateistkümnendal aprillil variraportööri äh, äh, otsusel siis ähm, nõuti, nõuti tõlget, mida pärast ei kasutatud, samuti BSI trialoogil äh, nõuti teatud äh, tõlkerežiimi, kuid äh, see koosolek, äh, koosolek siis tühistati pärast seda, kui ei olnud võimalik koosoleku juhil seal viibida, nii et samuti jällegi on see raisatud raha tõlke peale. kolmas ja neljas päevakorrapunkt see on arutelu, ühise arutelu punktid, siin on äh, muudatusettepanekuid ja nüüd äh, tegemist on siis kahe määrusega, mille osas läbirääkimised käivad et ühelt poolt me räägime Euroopa fonde käsitlevatest ühissätetest ning Euroopa Sotsiaalfondi äh, ja määruse küsimustest. samuti räägime noorte tööhõive algatusest, aga härra Toomas Mann, palun soovid sõna? suur tänu, proua esimees, mul on päevakorrapunkti kaks juhataja teadaanded kohta üks küsimus. siin tuli välja, et kes osalevad komitoloogia menetluses, räägin siin nüüd siis menetlusest nõukogu ja komisjoniga minu küsimus puudutab ähm, maapealset transporti. transpordikomisjon sai enamuse minu arvates kahjuks eelmisel nädalal tehti ettepanek, et meie poolt välja töötatud kompromissettepanek äh, võetakse vastu, kolmveerand äh, osalenutest toetas seda. nüüd läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga, kuidas need asjad käivad? kui komisjon on kasutanud äh, paragrahv, artiklit viiskümmend, siis peab ta olema kolmepoolsetel läbirääkimistel kohal olen kuulnud transpordikomisjonist hääli, et äh, nemad kavatsevad seal üksi kohal olla ja et tööhõivekomisjoni ei kaasata. nii need asjad käia ei saa. täiskogu eelmisel nädalal ütles väga selgelt, et me peame olema kaasatud sellesse menetlusse, nii et minu küsimus, et kas me saame praegu sellele küsimusele vastule või hiljem, tahtsin selle küsimuse tõstatada, sest ma arvan, et meil tõesti õnnestus midagi üheskoos saavutada um,. Donc ça n'était pas un point lié au communication. et see nüüd ei puuduta seda teadaannet, äh, see on muude küsimuste teema. nii et kindlasti saame ka siin, saan anda ka väga selgesõnalise vastuse, kui võtame arvesse seda teksti, mille osas hääletati äh, täiskogul. raportöör vastavalt äh, komisjoni, vastavast komisjonist see peab siis otseselt olema seotud äh, nende triloogi tulemustega. nii et äh, loodame, et siis on võimalik niimoodi parlamendi seisukohta ja komisjoni seisukohta kaitsta. nüüd päevakorrapunktid kolm ja neli ja nüüd läheme monoloogilt üle dialoogile ja ma saan aru, et äh, kolleeg asendab nüüd äh, ka Elizabeth Morin-Chartier'd. et siin, palun sõna teile, härra raportöör. elnök asszony, úgyhogy jobb hiány kénytelen lesznek a kollégák velem beírni. aitäh. mina tõepoolest siis olen täna siin kahe raportööri äh, asemel proua Morin Chartier ja Adam, Adam Košan äh, andsid mulle ülevaate nendest äh, pikkadest läbirääkimistest äh, komisjoniga, mis on aset leidnud. Neil õnnestus teatud kompromiss, muudatusettepanekud koostada. üks nendest muudatustest puudutab Äh, seda iga vanust, mis äh, on äh, selles määruses, see eapiirang, et mis ajast peale noored töötud saavad selles noorte tööhõive algatuses osaleda. ja siin on olnud mitmeid ettepanekuid, nii et see kompromiss on seetõttu väga tähtis, kuna tegelikult liikmesriigid kasutavad äh, praegu erinevaid äh, eapiiranguid, nii et seetõttu oli tähtis leida kompromiss äh, selle algatuse jaoks. nii et praegu me räägime siis kolmekümnest aastast piirmäärana. ja see siis, ettepanek puudutab noori, kes on vähem kui kolmekümneaastased lisaks sellele räägiti eh, ka sellest, millised peaksid olema selle algatuse valdkonnad. nii et siin on eh, mitmeid normatiivseid eh, määratlusi, et millised peaksid olema need NET piirkonnad ja küsimuseks on, kas äh, piirkonnad, millised piirkonnad täpselt saaksid selles algatuses osaleda ja millisel tasemel? ja siin variraportöörid tegid omavahel koostööd ja härra Koša ning proua Morin Chartier jõudsid lahenduseni, mis äh, oli siis kakskümmend protsenti, kahekümne protsendi määr ja kui ma ei eksi, siis sotsiaaldemokraatide poolt oli see ettepanek äh, saavutada kakskümmend kaks koma viis protsenti selleks, et ei võetaks arvesse mitte ainult regioone, vaid ka väiksemaid äh, administratiivjaotusi. Need regioonid, äh, neil on, need on selgelt defineeritud, kuid see, mis puudutab neid ala, piirkondi ehk subregions inglise keeles, siin on eh, mul endiselt veel kahtlusi. raportöörid sooviksid teada, millised eh, on siis need eh, praktilised mõjud selliste muudat-, sellise muudatuse puhul, kui me hakkame nüüd siin muutma seda alapiirkondade definitsiooni regioon või äh, alaregioon, kus on tegemist näiteks viie külaga, kus on kõrge äh, tööpuuduse näitaja, et kas nad saaksid selles algatuses osaleda või mitte. läbirääkimiste meeskond, äh, seal olid kõik tingimuste osas ühel nõul. nüüd rääkides hüvitiste summadest. me oleme endapoolse ettepaneku äh, kirjana komisjonile esitanud, oleme soovinud seda, et selle teemaga kiiresti tegeletaks, selleks, et meil oleks võimalik äh, neid äh, vahendeid kasutada juba selle programmiperioodi algusest peale. rääkides nüüd, rääkides ähm, makromajanduslike tingimuste, tingimustest loob, loobumisest, äh, siis siin oli, äh, kõik olid ühehäälselt äh, nõus. nii härra Košar kui ähm, proua Morin Chartier loodavad komisjoni heasoovlikkusele ja püüavad äh, tõepoolest äh, kompromissile jõuda sellel teemal. Thank you very much. Just, just some uh... jah, aitäh, mõned täiendavad märkused. hetkel ei ole kokkulepet nõukogu ja parlamendi vahel. see on parlamendi seisukoht hetkel ja vastab tõele, et me leppisime kokku selles, et ülempiir on kolmkümmend noorte puhul ja me rõhutame ka seda, et arvestades neid, kes kooli lõpetavad ja ilma kvalifikatsioonita lõpetavad, raportöörid ja variraportöörid soovisid, et kõik neid kaasataks. hiljem aga tehti teisi ettepanekuid ja arutelu oli väga sisuline ühest küljest on meil olemas kompromiss, nähes ette, et noored peaksid saama hea kvaliteediga kas töökoha või siis võimaluse jätkata praktikat või õpet. ja samuti ka see, et osalus ei ole tingimus töötuhüvitise või ka teiste hüvitiste saamiseks. seda on väga oluline rõhutada seega me tahaksime, et parlamendi poolt äh, oleks meil selle kohta reegel, me ei ole nõus sellega, et see osalemine peaks olema tingimuseks, aga me võiksime nõustuda sellega, et noorteorganisatsioonid peab kaasama selleks, et hinnata neid programme. tegemist on enam-vähem kompromissiga meil oli tugev motivatsioon kogu protsessi kiirendamiseks selleks, et äh, õigel ajal programmiga kahe tuhande neljandal aastal, neljateistkümnendal aastal alustada, aitäh um,! Thank you uh,, Mrs Sakas. kes äh, soovivad veel sõna, mina ise soovin sõna, Elizabeth Schröder, kes veel? Alexander Sarkas, palun. Gracias, señora presidenta suur tänu Sergio Guterrese nimel, kes hetkel siin ei saa viibida, teavitame teid järgmisest. mis puudutab ühissätete määrust, siis me oleme ühel ähm, nõul sellega, mida ütles härra Koša ja seoses nende muudatusettepanekutega, mis ta on koostanud. me oleme väga tänulikud talle tehtud töö eest ja me ei taha noori kuidagi välja jätta, eriti kui neil on raske tööd leida. samuti need kvaliteedikriteeriumid, mis raportöör on sisse toonud ja samas need võimalused erinevate vahendite juurde, mis avavad justkui ukse, see ei ole lõppeesmärk, aga vähemalt see on lähtekoht. lisaks need mõtted, et, et see on tõesti, oleks äh, nii-öelda lähtepunktiks noorte puhul, on väga hea, aga on ka teatud teemasid, mis meile muret teevad, me räägime nendest veel täna pärastlõunal ja homme. nagu öeldud, me tahame laiendada seda algatust võimalikult palju, et see kataks palju ter-, äh, territooriume, me soovime vähendada noorte töötust, kakskümmend kaks koma viis protsenti on hea määr, aga ma tean, et nõukogu tahaks seda viia kahekümnele räägime hiljem sellest täpsemalt. lisaks sellele on meil palve, mis puudut-, kajastab kõike seda, et vähemalt kolmsada tuhat eurot, mis on selle jaoks määratud, ei tohiks minna kasutusse muudeks eesmärkideks me ei taha, et need vahendid mujale viiakse. loomulikult äh, kasutatakse paljusid vahendeid ühiskasutuses erinevate algatuste rahastamiseks, aga me ei tahaks, et äh, need rahad mujale läheks, sest äh, see võiks ohtu seada need eesmärgid. samuti tooks endaga kaasa palju erandeid, meie tahaksime selle Äh, nende vahendite üleviimist, me ei soovi seda üldse näha, proua Schröder, palun. suur tänu, suur tänu raportöörile. meil olid edukad läbirääkimised, äh, väga tasakaalukad, me üritasime parimat sõnastust leida see oli meie jaoks tähtis, me üritasime tõesti aega leida selle jaoks ja kompromiss on väga hea eriti just praegusel kujul selle vanusepiirangu kohta. ütlen seda veel kord, et äh, raportöör saaks aru, kui tähtis see on. tegemist on suurepärase lahendusega. ja ma arvan, et ka nõukogus peaksime jääma selle seisukoha juurde. üks küsimus minu arvates aga siiski ei toimi. kompromiss tee nimelt. sest siin ma ei räägi mitte sisust, sisuga olen nõus, vaid ma räägin esimesest osast. siin üritatakse riiklikku tasandit ühendada Euroopa tasandiga, see praktiliselt ei ole võimalik. nii nagu see on siin kirjas, nii ei saa see küsimus toimida. kui me vaatame artiklit sada, siis äh, näeme siin järelevalvekomisjoni ülesandeid riiklikul tasandil, selle üle peetakse ka läbirääkimisi praegusel hetkel. ja see tegelikult äh, nõrgestab komisjoni sõnastust, see on väga piirkond- ja siis räägitakse koostööst Euroopa Parlamendiga, see praktiliselt lihtsalt ei toimi. ja sellepärast meie tegime läbirääkimistele ettepaneku, me ütlesime, et me võtame selle artiklisse viisteist sisse, mitte aga lõikesse üks, vaid lõikesse kaks ja lõikesse viis ehk et Euroopa Parlament saab jooksvalt äh, tulemustest teada. nimelt aastaaruannete ja eduaruannete kaudu ja siis paneme sinna lõppu veel sõnastuse, et parlamenti tuleb informeerida. nii saaks need asjad toimida, aga mitte nii, nagu siin on see kirjas ja rohelised ei toetaks ka sellist lähenemist meil oli läbirääkimiste lõpus ju välja leitud päris korralik sõnastus, et kuidas saab alati parlamenti aruteludesse kaasata, aga see praegune sõnastus ei toimi ja see ei lähe ka nõukogus läbi, sest tehniliselt ei ole see niimoodi lahendatav, ka praktiliselt mitte. ja minu ettepanek oleks seetõttu, vaadakem veel kord, kas me ei saaks samasse lõikesse äh, Äh, panna selle sisse lõikesse kaks ja lõikesse viis ehk et ütleme, aruande ja eduaruande kaudu tuleb parlamenti teavitada. ja see oleks siis kokkuvõte erinevatest piirkondadest, mis jõuaks parlamendi ette. ma arvan, et me saame selle ülesande anda ka komisjonile, see on ainus võimalus, kuidas me saame piirkondliku ja riikliku tasandi ühendada Euroopa Liidu tasandiga. see oleks see, mida mina paluks ehk et istume maha ja mõtleme selle peale, kas me saame selle esialgse sõnastuse uuesti sisse viia. siis saaksid rohelised toetada seda ettepanekut, eriti toetame ka teist osa, kuid sellise sõnastusega, mis absoluutselt ei toimi, lihtsalt tõmbaksime kogu viha enda kaela ja rohelised seda ei toetaks. nii et äh, nüüd äh, Ehm, siin on arvamuste paljusus eh, nagu elus ikka. kui me räägime siin eh, eh, proua Morin Chartier ning proua Schröderi enda raporti vastus, nad rääkisid nendest samadest argumentidest ja see puudutas siis ka järelevalvet nende teemade üle praegu on tegemist äh, punktiga, milles on meil siiski arvamuste lahknevus. sellised järelevalvekomisjonid, äh, olgu siis tegemist arvamusvahetuste kohad või siis äh, kohapeal tegutsejad, kuid äh, me ei peaks ennast nägema kui kuskil pilvedel tegutsevat seaduseandjat, vaid vähemalt kui vaatlejat nendes äh, järelevalvekomisjonides, see oleks õige lähenemine ja see, ma arvan, puudutab ka antud valdkonda, seda teemat, millest me täna pärastlõunal räägime, kuid mitte sellepärast ei tahtnud ma sõna võtta. tahaksin enda poolt esitada mõned märkused selle komisjoni liikmena ja arvestada seda, mida ütles Erori, need alapiirkonnad, seda teemat me tõstatasime ka ühe teise proua Morin-Chartier äh, äh, raporti kohal ja pool linnapiirkondade äh, teema. kui me vaatame äh, seda Äh, kui on tegemist, äh, kui meil ei ole tegemist pisikese linna või siis mõne külaga, äh, vaid on tegemist sellise poolurbanistliku või poollinnalise piirkonnaga, siis need võivad olla veel kõige, kõige vaesemad piirkonnad. nii et tihtipeale meil on kõrvuti kõige rikkamad kõige vaesematega. jaa tegemist äh, on Pariisi ümbruses olevate piirkondadega tavaliselt ja võin ka tuua teisi näiteid äh, teistest departamangudest Prantsusmaale. ja kui äh, külastatakse selliseid piirkondi, siis ähm, saad, ongi selgelt aru saada seda, et me ei saa Ile-de-France'it käsitleda kui departamangu, me peame siin tegema vahet erinevate piirkondade vahel ma ei tea, kas me peaksime mingi parameetri, mingid parameetrid paika panema nendele nii-öelda alapiirkondadele, et kuidas täpselt jaotada äh, administratiivseltki neid äh, piirkondi. nii et äh, minu enda kogemused tõepoolest ka toetavad sellist viidet alapiirkondadele. nüüd rääkides äh, regikomisjoni osalusest äh, nende teemade käsitlemisele, nagu ka COSA raporti puhul. Äh, ja siin on soovitud seda, et see noortegarantii, et siin regikomisjon samuti oma arvamuse esitaks ja on öeldud see, et regikomisjon peaks selgelt arvesse võtma tööhõivekomisjoni arvamust ja loen ette. Coherent approach to the year and answers have been given that the regi committee ja vastuseks on öeldud, et regikomisjon jälgib meie seisukohta, arvestades uut annaksid kolm Küprose eesistuja ettepanekust, mis puudutab äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. nii et meie jaoks on tegemist, meie komisjoni jaoks on tegemist tõepoolest väga tähtsa teemaga. nüüd aga annaksin uuesti sõna härra Orile, kes siis äh, esindab siin veel mitmeid isikuid. aitäh ma mõistsin väga seda är-, sellest aru, mida Elizabeth meie roheliste nimel siis püüdis edastada. me oleme nõus sellega, et et kompromisse me peame leidma ja kindlasti ma edastan kahele raportöörile kõik selle, mida ma kuulsin ja ma loodan, et teil on võimalik kõiki neid äh, ettepanekuid äh, ka tulevikus toetada. aitäh, nii et äh, me hääletame nende kahe raporti, raporti ja arvamuse osas homme ja see võimaldab siis need võtta meil ka osaks läbirääkimistest komisjoniga ja, ja nõukoguga nüüd aga jõuame viienda päevakorrapunkti juurde. ja nüüd on tegemist George Bucki raportiga, see puudutab Euroopa Liidu lennundusalast välispoliitikat, tulevikuprobleemide lahendamine, vastutav komisjon Transpordikomisjon, äh, rahvaparteist Mariann Jean Marinescu kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut äh, esitati ja leiti kolm kompromissettepanekut. Äh, härra raportöör, sõna on teil. aitäh, proua esinaine ma arvan, et mul ei ole vaja veel kord selgitada, kui tähtis on see küsimus ja kui suured on väljakutsed mis on seotud äh, õhutranspordi ja välispoliitikaga. nagu te juba teate ja teie ka ütlesite seda, meil on kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, äh, millest suurema osa olen teinud mina ise, samamoodi nagu kolleeg Juta Steinrück ja Phil Benjon, keda ma tänan äh, suurepärase koostöö eest muudatusettepanekutest õnnestus meil välja töötada kolm kompromissettepanekut ja ilma suuremate probleemideta seda tänu suurele, suuresti tänu heale koostööle. ma arvan, et need muudatusettepanekud, mida ei ole kaasatud kompromissidesse, et neid saate ka teie toetada ja mul ei ole praegu mitte mingisuguseid suuremaid probleeme äh, Äh, nende muudatusettepanekutega, nii et ma eeldan, et homme pärastlõunale hääletusel lähevad nad kõik läbi. nii et tõesti, kui on veel küsimusi, olen nõus vastama. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. jaa, auch ich äh, danke ka mina tänan raportööri ja Philip Benjani, ma arvan, et äh, kolmekesi õnnestus meil suurepärane kokkulepe saavutada kompromissettepanekud olid vajalikud sest ka meie jaoks oli tähtis, et sotsiaalpartnerid vabakaubanduslepingute alastesse läbirääkimistesse kaasatakse. me räägime siin väga suurest tööturust Euroopa Liidus ja me peame olema ettevaatlikud. juba ka teiste valdkondade puhul, lennujaamade maapealsete teenuste puhul või siis ka lennuaegade küsimuse puhul tuli see välja et äh, rahvusvaheline konkurents ei tohi ähm, äh, olla, et rahvusvahelist konkurentsi ei tohiks siin ähm, välja tuua ainult äh, töövõtjate õlgadel. tegemist on küsimusega, millega peab tegelema ka tööhõivekomisjon pilootide ja lennukite meeskonnatöötajate tööaegadega me juba tegelesime. eriti tähtis on see, kui kolmandatest riikidest tulevad lennuettevõtted Euroopa Liitu, et nemad peaksid kinni rahvusvahelistest konventsioonidest, eriti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni omadest. ma arvan, et homme suuremaid probleeme ei tohiks olla hääletusel ja tegelikult see oleks ka kõik. Äh, Phil Benyon Phil Benjon yes,. Uh, um... suur tänu. ma sooviksin tänada raportööri härra Bachi ja Jutta Steinbrüchi äh, kõige selle koostöö eest, mis on meil on hästi toiminud ja me tegime kolm kompromissi. muudatusettepanekud rõhutasid tööhõive potentsiaali, mis tuleneb Euroopa ühisest taevast ja need mõjutavad täiendavalt töökohtade loomist ka teistes valdkondades. samuti soovisime me rõhutada seda, et transpordiühendustega seonduvad investeeringud, eriti valdkondades, mis kaasavad erainvesteeringuid, muudavad need konkurentsivõimemaks ja võimaldavad äh, rikkust paremini jaotada näiteks meie näide Ühendkuningriigist, kus äh, Heathrow lennuväli on äh, selline äh, tulipunkt ja samas on vaja välja arendada täiendavalt ka piirkondlikke lennujaami selleks, et vähendada seda survet ja jaotada investeeringuid ühtlasemalt kogu riigis. üks küsimärk on seoses muudatusettepanekuga üheksateist, aga sellega me vist selle kohta teeme suulise, tuleb suuline muudatusettepanek seal, kus öeldatakse, et eh, lennundusettevõtted peavad vastama põhiõigustega ja ELO konventsioonile, siis on need liikmesriigid, kes vastavad juhul, kui nad on sellele konventsioonile alla kirjutanud, kõik liikmesriigid seda teinud ei ole. aga selle probleemiga saame me hakkama. suurem probleem muudatusettepanekus kakskümmend kolm, siin viidatakse sellele, et kolmandate riikide lennuettevõtjad peavad järgima ILO kehtestatud põhiõigusi. jällegi, see sõltub sellest, millisest kolmandast riigist me räägime, kus on see lennuettevõtja ja kus see asub ja seega, mille eest nad vastutavad enamus sellest on õige, aga samas kõik puudutab seda, kes on seda ratifitseerinud ja samuti puudutab see ka teist osa, kus räägitakse äh, sotsiaalklauslitest ja ILO standardite kohustuslikult rahvusvahelistesse lennunduslepingutesse ja nende rikkumise eest, karistamise eest. loomulikult me võime nõuda, et see on meie läbirääkimiste algpunkt ja me me pingutame alati rahvusvaheliste kokkulepete puhul aga me ei saa neid sel määral vähemalt läbi selle dokumendi määratleda, aitäh. aitäh, kas on äh, teisi, kas on veel sõnasoovi, kui mitte, siis annaksin sõna härra Bachile. Äh, jah, ma arvan, et äh, probleeme enam ei ole sellega ma arvan, et peaksime komisjoni üles kutsuma läbirääkimistel õigustega arvestama, samamoodi peaksid ka liikmesriigid need õigused siduvalt oma seadustesse sisse kirjutama see küsimus on õigustatud, aga kui see kokkulepe sõlmitakse ja seadusandlus välja töötatakse, siis komisjon kui äh, lepingute täitmise eest vastutaja peab ka hoolitsema selle eest, et oleks ette nähtud äh, vastavad karistusmeetmed. suur tänu! Merci, nous voterons donc également aitäh, nii et homme hääletame ka selle arvamuse osas ja homme ka saame siis äh, transpordikomisjon, äh, transpordikomisjoni arvamus tuleb seitsmendal mail. me nüüd äh, jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde. Need nelikümmend üks kompromissettepanekut mis esitati äh, algsele ettepanekule Sotsiaalelamud Euroopa Liidus. ja annangi võimaluse kommenteerimiseks äh, raportöörile Karima Tellile. aitäh, proua esinaine, te ütlesite nelikümmend üks kompromissettepanekut. kõigepealt ma tahaksin muidugi tänada ähm, kolleege, äh, kaasraportööre kogu töö eest selle algatuse kallal. härra Benjani tahaksin tänada, härra Sergast, proua Sümmat, Segori. tahaksin kõiki äh, kolleege tänada seda, et algusest peale, avalikest kuulamistest peale on äh, aktiivselt kaasa töötatud. nii et tegemist on tõepoolest kollektiivselt sündinud äh, dokumendiga kahjuks praeguseks ei ole me veel saanud Rahvapartei vastust ühele kolmandikule kompromissettepanekutest, kuigi äh, tähtaeg oli äh, kell neli. nii et äh, ma kutsuksin üles siis Rahvapartei liikmed hääletama homme kompromissettepanekute poolt ja loodan, et äh, kaasraportöörid äh, saavad siis kõrvale lükata need äh, tulemused, mis puudutavad selle töö ähm, tagajärgede tühistamist, tegemist on ometigi niivõrd tähtsa teemaga, sotsiaalelamud Euroopa Liidus, me näeme seda Saksamaal, Prantsusmaal ja Iirimaal, kõikjal Euroopas. et elupaik on üks äh, põhivajadustest. see on äh, põhiõigus, äh, kuid samas on tegemist ka kriisihoovaga, kriisihoovaga, kuna tegemist on meil nii sotsiaalkriisi, majanduskriisi kui ka ökoloogilise kriisiga. Euroopa seisab praegu silmitsi tööpuudusega me räägime vähematest kohalikest töökohtadest ja räägime samas ka võimalustest, mis kriis on enda kaasa toonud, näiteks hoonete soojapidavuse korrigeerimine. ja lõpetuseks seda kõike arvestades sotsiaalelamute teema on vastuseks eh, ka kliimamuutustele, sest tõepoolest eh, nelikümmend protsenti kasvuhoonegaasidest tuleb just elamutest, eh, nii et just siin oleks meil võimalik selle uue väljakutse vastu võidelda. me teame, et Euroopa Liidus on tegemist äh, viiekümne kuni saja miljoni äh, inimesega, kellel on äh, raskusi igapäevaeluga toimetulekuks, näiteks ka oma elektriarvete maksmisega. et see on tõeline vastus Euroopa kodanike ootustele, me saame neile edastada positiivse sõnus, sõnumi kriisi olukorras, et ükskord on meil võimalik välja tuua, tulla lootuse ja positiivse sõnumiga, et Euroopa Liit pakub teile konkreetseid vastuseid teie elus ja teie elukvaliteedi parandamisel. härra Serkas, palun. suur tänu. lugupeetud esinaine, ka mina tahaksin kiita oma kolleegi tööd, kes tegi suurt väga head tööd, ma tean, et see ei olnud väga kerge. kõik need nelikümmend üks muudatusettepanekut, need kompromissi äh, esindavad palju higi ja pisaraid. ja see nõudis suurt vaeva, et tõesti kaasata kõikide kolleegide erinevaid nägemusi sellesse raportisse, aga igal juhul peaks see olema seetõttu sidusam raport ja ma loodan, et Rahvapartei homme hääletamisel saab üldist kompromissi toetada, sest tõesti palju inimesi on teinud suuri jõupingutusi ja ma arvan, et parem oleks vastu võtta kompromissid ja, ja tugineda sidusale raportile, selle asemel, et vastu võtta vaid osad need ettepanekud. ja ja ma loodan, et see on ka teistele kolleegidele vastuvõetav, arvestades majanduse rasket olukorda ja neid kannatusi ja paljudel eh, inimestel Euroopas ei ole eh, head elukohta ja siin Euroopa Parlamendis peaksime me tõesti kasutama seda võimalust vastu võtta selline edukas seisukoht, mis loodetavasti aitab meid kõiki tulevikus. ja enamus olulisi nüansse on juba tähelepanu saanud. siin on kaasatud kolm valdkonda, mis meie riike laastavad, kinnisvara spekulatsioon, mis on põhjustanud täieliku katastroofi Euroopa Liidus, paljudel inimestel ei ole piisavalt head eluaset, paljud on kodutud, paljud on oma kodunt välja visatud, sellepärast et nad ei saa endale lubada nende pidamist ja meil on vaja rohkem sotsiaaleluasemeid, kus, mida inimesed saaksid ähm, endale üürida. ja me peame tõesti nüüd lõpuks äh, näitama üles oma seisukohta selles suhtes, et see olukord ei ole vastuvõetav, see mõjutab väga paljusid, see on sotsiaalne, majanduslik äh, fenomen ja see on majanduslanguse tulemus ja ma arvan, et me saame teha väga palju ka arvestades kliimapoliitikat ja tagama selle, et äh, energiat vähem raisataks. tegemist peaks olema energiatõhusate eluasemetega ja see, selle raportiga on meil tõesti võimalik väga palju ära teha majandusolukorra parandamiseks. nagu ma ütlesin, siis see raport on väga sidus ja väga hea vahend äh, majanduslanguse tagajärgedega võitlemiseks, mille all me kõik kannatame ja see puudutab väga olulisi nüansse. ja siin parlamendis ei peaks me olukorda mitte lihtsalt jälgima ja neid deklareerima, vaid me peaksime suutma leida ka lahendusi, mitte tegema ainult soovitusi ja avaldama arvamust, aga meil oleks vaja konkreetset lähenemist, mis tõesti võiks panustada probleemi lahendamisse Euroopa tasandil. paljud riiklikud äh, poliitikad ei ole piisavad samas Euroopa ei ole teinud nii eh, palju kui võimalik, sest sidusat lähenemist eh, sotsiaaleluasemetega seoses ei ole olnud ja meil on võimalik seda muuta. meil on sotsiaalpoliitika, struktuuripoliitika, väga palju erinevaid olulisi poliitikaid, aga samas oleme me olukorras, kus paljud liikmesriigid ei suuda tagada sotsiaalelamutega seonduva poliitika ja me peaksime neid abistama ja loodetavasti nende muudatusettepanekutega me seda ka teeme. me peame konkreetselt paika panema need põhimõtted ja ütlema, et me ei ole sotsiaalpoliitika vastased eh, sellisel viisil, nagu see praegu eksisteerib liikmesriikidel, seda üldsegi mitte. me tahame seda laiendada ja parendada, aga hullumeelne on öelda, et me taha-, väidame midagi muud. me tahame, et inimesed getodest välja pääseks, me tahame head sotsiaalelamutega seonduvat poliitikat, kõige enam puudust kannatavate isikute jaoks, me ei taha, et äh, linna ääres oleks sellised getod, kus asuvad äh, vähemused ja puudust kannatavad isikud, me tahame suuremat sotsiaalset sidusust ja integreeritud lõimitud ühiskonda, seda saame me teha läbi sotsiaalelamu poliitika. ja me peame need muudatusettepanekud läbi suruma ja me peame tagama selle, et selgitama, et me ei sekku siin siseriikliku õigusesse ega lähimuspoliitikasse, vaid me lihtsalt soovime äh, muuta neid sätteid, eh, mis puudutavad sotsiaalelamuid Euroopa Liidus ja teha seda konstruktiivselt. me tahame neid julgustada ja toetada. me ei taha olla konservatiivsed, nii nagu osad väidavad. vastupidi me tahame konkreetset selget tegevuskava selleks, et tagada, et need, kellel ei ole juurdepääsu põhi, ühele põhiõigusele, korralikule elu, eluasemele, saaksid omale korraliku eluaseme, suur tänu! Merci um,, monsieur Benjon? aitäh, härra Benjon! jah, väga hea. ma sooviksin tõesti tänada Karima Tellit selle algatuse eest. see on dokument, mida me oleme algusest peale toetanud ja selle dokumendi põhiolu, see, mis puudutab just seda dokumendi põhiolemust, mis aga puudutab nüüd kompromisse. me võime toetada enamust neid, kuid siin on teatud äh, elemente, mis kompromisside käigus on sisse toodud, mis äh, muudavad osa kompromissidest meile keeruliseks. ma arvan, et raportöör teab, et praegusel hetkel ei toeta me kompromisse H, U ja AM. Need on vaid kolm näidet selle kohta. väikest viisi tekitavad probleeme meil on neli kompromissi. D meile ei sobi väga hästi see kriitika ja viited kärpepoliitikale, kasinuspoliitikale. kompromiss F, lõpuosa, mis puudutab konkurentsipoliitikat, mis üldhuviteenused ohtu ei sea, on probleemne. kompromiss I, siin on äh, tsitaat mis puudutab äh, majanduskasvu ja stabiilsuspaketti, mis ei ole täielik enamus osa kompromissist I on meile vastuvõetav, aga keeruline on see osa ja seda me hetkel veel arutame. ja lõpuks kompromiss S. Äh, teatud osas oleme me skeptilised, äh, mis puudutab äh, eraisikute säästude kaasamist, mida sellega täpselt silmas peetakse, võib-olla sellega minnakse liiga kaugele aga üldiselt äh, sellega jääb meile järele kolmkümmend kolm kompromissi, mida me toetame täielikult ja neli, mida me toetame valdavalt ja ainult kolm, mis äh, tõsiseid raskusi tekitavad. jällegi ma sooviksin Karimat tänada mitte ainult koostöö eest, vaid sellest, kuidas ta kogu selle paketi on moodustanud võtnud väga suure osa meie esialgset teksti ja samas olnud valmis kaasama ka meie muudatusettepanekuid. ta on teinud tõsiseid jõupingutusi ja kaasanud palju äh, fraktsioone nii suurel määral kui vähegi võimalik. loomulikult on valdkondi, kus on äh, sellega seonduvaid poliitilisi erimeelsusi, mida on keeruline lahendada aga minu arvates on ta väga palju pingutanud ja teinud seda väga ausalt ja sooviksin teda selle eest tänada, aitäh! suur tänu, ma vabandan, et ma hilinesin. ma sooviksin teid samuti tänada selle raporti eest, see on väga oluline ka teiste komisjonide jaoks, näiteks FEM, naisõiguste komisjonides puudutame me seda teemat näiteks romadega seonduvate eh, eluasemete lammutamist ja nende uuesti ehitamist, see kõik eh, tuleb õigel hetkel, kus sotsiaaleluasemete küsimus vaesuse vähendamiseks kaheksakümne miljoni kõige enam kannatavate inimeste hulgas on oluline teema. seepärast on mul väga hea meel, et mul oli võimalik eh, täpsustada seda, kuidas Euroopa kriisikaart näitab meile teatud piirkondi, kus nelikümmend miljonit kõige vaesemat Euroopa inimest elavad. ma olin täiesti šokeeritud äh, faktikogumismissioonil oma enda koduriigis, et kõige rikkamates ja prestiižimas linnas Äh, on olukord selline, kus sotsiaaleluasemete nõudlus on suurenenud, äh, seda seetõttu, millised on olnud muudatused viimastel aastatel seoses vaesusega, ja see raport tuleb tõesti äh, praegu õigel ajal, viimasel kahel aastal oli kaks korterit pakkuda kuuekümne tuhande elanikuga linnale ja iga korteri kohta äh, taotles seda nelikümmend kolm äh, isikut. ja ma tõesti loodan, et liikmesriigid äh, kuulavad teie ettepanekuid ja loodetavasti hakatakse ehitama neid sotsiaaleluasemeid, vahendid on olemas ja seepärast oleme šokeeritud, et liikmesriigid neid ikka veel ei kasuta, aitäh. Merci. aitäh. tean, et Rahvapartei teie poole pöörduti, et kas on need kompromissettepanekuid, need vastuvõetavad, need ettepanekud, kas variraportöör sooviks sõna? Äh, monsieur Chogor n'étant pas là. härra Shogunit pole siin. Orinil ei ole mandaati. härra Ori, soovite sõna? aitäh, proua esinaine. ma sooviksin lihtsalt öelda, et praegu me veel äh, arutleme sel teemal. härra Šoguniga pole ma veel sellest äh, rääkinud, me oleme seda teemat küll arutanud, kuid meie arutelud ei ole veel lõppenud, nagu ma ütlesin nii et äh, loodan, et me siiski saame vastata sellele üleskutsele. aitäh. koordinaatorite koosolekul võtsime vastu siis äh, eeskirjad, mis puudutavad äh, ka tähtaegu, enne mida peaks reageerima kompromissettepanekutele pärast äh, seda kellaaega ei ole võimalik enam neid kompromissettepanekuid äh, muuta, nii et äh, pärast kella nelja hääletusele eelneval päeval. nii et loodame neid tingimusi arvestades te siiski saate neid maksimaalselt toetada. annaksin sõna uuesti ähm, proua Delile. aitäh, ma näen, et see sotsiaalelamute teema on üles kutsunud kirglikke arutelusid siin komisjonis, ma loodan, et äh, kõik kompromissettepanekud, vähemalt maksimaalses ulatuses neid, äh, need võetakse vastu, minu jaoks oli väga keeruline äh, tulla vastu kõigile, siin on ajapiirangud, kuid on muidugi ka avalike kuulamistega seonduvad piirangud ja siin on olnud väga suur tahe arutelusid pidada olen püüdnud endast anda parima selleks, et kõikide mm, arvamused ära kuulata. tahaksin ka administratiivpoolt äh, tänada enda kaastöötajaid, ilma nendeta poleks meil olnud võimalik seda raportit äh, lõpule viia. aitäh! Bien, mais euh, j'ai du mal à entendre. aitäh! ma küll, raske on uskuda, et teil ei olnud neid tingimusi äh, raporti äh, koostamiseks, minu arust on teil parimad äh, sekretäriaadi kolleegid teie käsutuses olnud, äh, muidugi ka seda ka kuulamiste ning äh, arvamuste ko vahetuste korraldamiseks, nii et minu arust ei ole teil millegi üle kurta. aga igal juhul hääletus homme toimub. nüüd. ja siis juunikuus läheb see ka täiskogule. nüüd seitsmes päevakorrapunkt ja siin peaksin ma teile esitlema äh, suuliselt vastatava küsimuse äh, projekti ja samuti resolutsiooni ettepaneku projekti. Te teate, et volinik äh, viibis siin selleks, et esitleda komisjoni teatist, mis puudutab investeeringuid majanduskasvu ning äh, ühtekuuluvuse suurendamiseks, samuti väljavaadet kasutada Euroopa Sotsiaalfondi. koordinaatorid äh, pikalt arutasid seda teemat, et millisel kujul me peaksime vastama või reageerima sellele teatisele ja algatus äh, raportist räägiti, leidsime, et me samas peaksime kiirelt tegutsema, kuna tegemist on tähtsa teatisega ja seetõttu me otsustasime suulise küsimuse formaadi kasuks ja äh, resolutsiooni kasuks. rääkides suuliselt äh, vastatava küsim-, vastatavast küsimusest, nüüd tegemist on küsimusega, mis esitatakse komisjonile ainult ja see puudutab seda, et kuidas see sotsiaalsete investeeringute pakett seondub kõikide nende ettevõtmistega, mis puudutavad ka majandus- ja rahandusühendust ja selle sotsiaalset mõõdet, et see sotsiaalsete investeeringute pakt, kõik see, mis puudutab ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja meie küsimuseks siinkohal on komisjonile, et kuidas konkreetselt soovitakse seda strateegiat ellu rakendada, et oleks ka aktiivne osalus seal ja küsime komisjonilt ka seda, et kui räägitakse äh, sotsiaalse mõju või sotsiaalse investeeringute võlakirjadest, äh, siis äh, kuidas see täpselt praktikas välja näeks? ja need on siis need küsimused, mille üle saab arutelu pidada ja siin me räägime ka resolutsiooni ettepanekust, siin on viiskümmend viis lõiget. nii et äh, siin on kõigepealt antud ülevaade komisjoni teatisest ja siis räägitakse sellest, kuidas võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, siis teemad, millega meie komisjon on väga palju tegelenud näiteks laste vaesuse vastane võitlus ja samuti see seondub just äh, Karima Telli äh, raportiga, mida me just arutasime, äh, ehk siis kodutuse vastu võitlemine samuti puudutatakse siin üldhuvi sotsiaalteenuseid, noorte tööhõivet, samuti äh, töökohtade loomise võimet, sotsiaalset ettevõtlust, äh, äh, samuti soolist mõõdet ja Euroopa Liidu fonde kahtekümmend viite protsenti ja siis samuti on puudutatud noorte garantii teemat ja samuti räägime me siin äh, majandus- ning rahandusühenduse sotsiaalsest mõõtmest, nii et need on need teemad, mille osas äh, ma mille osas, mis ootab muudatusettepanekuid ja püüame need vastu võtta selleks, et äh, juuni täiskogul oleks võimalik nendega välja tulla. ehk siis enne ülemkogu, mis äh, avaldab äh, siis ka arvamust äh, Majandus- ning Rahandusliidu kohta ja see langeb kokku ka Iiri eesistuja algatusega mm, selle teatise kohta. kas on sõnavõtusoove? härra Sõrgas, palun. jah, teen hästi lühidalt tahtsin lihtsalt öelda, et äh, minu fraktsioon leiab, et tegemist on suurepärase võimalusega. meil on suurepärane võimalus äh, ajakavast kinni pidada. nõukoguga on ju ajakava paika pandud ja me teame, et nõukogu ei ole sotsiaalse samba kohta pea midagi öelnud eks me siis näe, mida on seal võimalik ära teha ka Rompoi poole pealt. meie peaksime seda teatist ära kasutama selleks, et mõningaid kasulikke mõtteid lisada ja proua esimees, on väga tähtis, et me ajakavast kinni peaksime, et me võtaksime selle küsimuse veel enne juunikuud vastu täiskogul toimub ju ka arutelu sotsiaalsete äh, aspektide kohta Majandus- ja Rahandusliidus ja ma arvan, et mõlema poole sünergia tegelikult vormib parlamendi hääle. parlament peab väga selgelt välja ütlema, mis on tema arvamus, sest muidu lihtsalt äh, logistab tulnuke. Phil. suur tänu, ma räägin Philip Bakkeri nimel, kes kahjuks ei saanud siia tulla, ta vabandab, aga ta on majanduskomisjoni kolmepoolsetel läbirääkimistel. Philip de Backer soovib tänada raportööri tasakaalus raporti eest. Pro-, härra de Backer leiab, et kõige parem või vaesusvastane meede on see, et igalühel oleks oma elukoht ja koh-, töökohta. nii et meil tuleb, tuleb kaasata kõik aktiivselt tööturule ja ta kutsub liikmesriigi üles selleks, et äh, luua töökohti ja olla ka aktiivsem alltöövõtulepingute jagamisel. peale selle on meil vaja sotsiaalset süsteemi selleks, et äh, kaitsta kõiki, kes on sattunud ebakindlastesse oludesse, kuid tuleb hoolitseda selle eest, et äh, selle süsteemi kulud ei satuks ohuks heaolusüsteemile nagu näiteks äh, ähm, teatud liikmesriikides töötu abirahandussüsteem ei ole nii konkurentsivõimeline kui teistes, sellepärast äh, härra De Backer tervitab komisjoni ettepanekut sotsiaalkulutusi tasakaalukamaks muuta ja sotsiaalpoliitika ette nähtud vahendid ei ole mõeldud ainult avaliku sektori väljaandmiseks, vaid näiteks era- ja avaliku sektori koostöö oleks siin või väga heaks lahenduseks ja ta kavatseb selles suunas teha ka muudatusettepanekuid ja härra De Backer leiab, et tuleb teha veel mõningad muudatused, kuid ta tahab need välja tuua, sest neid on räägitud, nendest on räägitud ka varem, näiteks sotsiaalteenuste üldhuvide ettepanekuid tema fraktsioon fraktsioon ei toeta ja ta ootab põnevusega arutelusid selle küsimuse üle järgnevatel nädalatel. Need on härra De Bakkeri kommentaarid ja nüüd ma ütleksin ka enda nimel paar sõna. ma loodan, et ähm, meil on võimalik edasi liikuda sotsiaalinvesteeringute paketi poole, millega on võimalik kaasata ka meetmeid äh, kodutuse vastu ja ka teiste küsimuste vastu, mis on proua Telli raportis välja toodud nagu energiatõhusus elamute puhul, millega vaestel leibkondadel tekib ka, on võimalik ka säästa, sest äh, ela, eluasemekulud moodutavad väga suure osa nende sissetulekutest nii et kui neil jääb rohkem raha kätte, siis nad on võimalik ka rohkem äh, tarbima aitäh, kas on veel selle teema kohta sõnavõtusoovi? aitäh, proua esinaine. ma sooviksin samuti seda algatust toetada ma arvan, et sotsiaalteemad on meie kaaskodanike jaoks väga tähtsad, praegune poliitika ei vasta nende ootustele, nii et seetõttu peaks see saama uuesti osaks avalikust arutelust nii et äh, kindlasti oleks vaja meil sellist äh, mittetsüklilist äh, poliitikat toetada, me soovime sellest nõiaringist välja tulla ja peaksime samuti sotsiaalteemad oma poliitikate keskmesse tagasi tooma, nii et seetõttu ma toetan seda resolutsiooni kogu südamest. aitäh, kas on veel sõnavõtusoovi? ei. komisjoni nimel härra Costello, kas soovite sõna? Thank you very much. Um, very, uh, as you'd expect, very aitäh, nagu võib arvata, on mul väga vähe öelda, sest meie kommunikatsioon on olnud väga positiivne ja esitatud küsimused võimaldavad komisjonil täpsustada mitmeid olulisi aspekte. üks nüanss kolmanda küsimuse kohta eeldatakse, et komisjon äh, koostab detailse teekaardi äh, kaasamise kohta. meil ei ole konkreetseid äh, juhtnööre selle kohta, me vaatame, millised on need mõõdikud seoses kaasamisstrateegiaga. aga see ehm, nii-öelda lähtepunkt võib-olla, mis seal küsimuses on, on midagi, mille üle me peaksime järele mõtlema, suur tänu! Euh, bien, alors merci de, de... aitäh nende sõnavõttude eest. ma mõistan komisjoni vastust äh, küsimusele number kolm, kuid äh, tegelikult äh, parlament omistab väga suurt tähtsust sotsiaalsele mõõtmele nendes soovitustes, mis liikmesriikidele antakse sest peab vaatama ka seda, kas äh, riikliku tööhõive programmid võtavad aste, arvesse seda dimensiooni või mitte. et me soovime, et oleks see süsteem või see lähenemine tasakaalustatud. ka komisjoni ning liikmesriikide parlamentide vahel, kuid meil on võimalus neid küsimusi arutada siis, äh, kui äh, arutame muudatusettepanekuid, need peavad siis kahekümne viiendaks aprilliks laekuma selle nädala lõpuks ja neid kahjuks ähm, saab esitada ainult inglise keeles, siis me analüüsime neid. Äh, ja kui räägime suulisest küsimusest, äh, siis seitsmes mai on see kuupäev ja püüame, et ju, püüame selle küsimuse saada siis juunikuu täiskogu päevakavva ja kui räägime resolutsiooni ettepanekust, siis seitsmendal mail me samuti äh, analüüsime neid ja kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail loodame hääletada, et siis oleks võimalik äh, see resolutsioon pärast suulise küsimuse vastust saamist ka vastu võtta täiskogul. nii et äh, nüüd jõuame kaheksanda päevakorrapunktini, arvamuste vahetus äh, kolleeg äh, eelarvekomisjoni mm, kolleegiga Anne Jenseniga, te olete raportöör kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas Euroopa Liidus meie raportöör eelarveküsimustes, nagu teate, on kolleeg Uri. ta viibib samuti siin. kuid nüüd, lugupeetud kolleegid, annan sõna proua Jensenile, te saaksite meile anda ülevaate sellest suurest eelarvesaagast, et kuidas peaks siis välja nägema see kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve? palun, sõna on teil uh,. Yes uh,, we'll have to jah, aitäh, uh, peame seda lootma. me hääletasime juhtnööride üle uh, Strasbourgis märtsikuus ja seal viidati sellele, et me alustame väga keerulisest olukorrast meil ei ole finantsraamistikku ja arutelu selle üle on vaevu alanud, meil ei ole õiguslikku alust eelarve rubriikidele. meil aga samas on vaja viimistleda kõik need seitsekümmend erinevat äh, seadusandlikku paketti või äh, toimikut ehk siis olukord on juba algusest peale läbirääkimistel väga keeruline. meil on ka see lahendamata probleem, mis puudutab äh, maksete assigneeringuid parlamendi poolt tahame me omalt poolt tagada selle, et me ei alusta kaks tuhat neliteist aastat paljude maksmata arvetega kahe tuhande kolmeteistkümnest või isegi varasematest aastatest. ehk siis arutada on veel palju küsimusi, mis on seotud äh, iga-aastaste eelarvetega komisjon on esitanud meile esialgse ettepaneku äh, liikmesriikide juhtidele mitmeaastase finantsraamistiku puhul ja sealt on võimalik äh, näha, kas see vastab teie eesmärkidele, teie huvidele. sellel komisjonil on oma huvi teatud äh, mitmetes programmides nagu Sotsiaalfond, aga samas ka paljudes teistes programmides mis puudutavad sotsiaalvaldkonda aastaid tagasi olin ma selle komisjoni eelarveraportöör, mina ise, seega ma tunnen mitmeid neid programme päris hästi. ja loomulikult tahame me, et nendega ka jätkataks. igal juhul on aga keeruline määratleda, milline on meie olukord hetkel ja me eh, justkui tegutseme pimesi praegusel hetkel ma olen valmis ära kuulama seda, äh, milline on teie nägemus, mul on äh, praktilist informatsiooni, komisjon peaks ettepaneku kaks tuhat neliteist aasta eelarve kohta tegema loodetavasti mai lõpuks, vähemalt nii on nad äh, viidanud. meie ütlesime, et me võiksime kasutada nende ettepanekut mitmeaastasest finantsraamistikust, vaadata lähtekohana eelarve arutelus. ja äh, komisjon on öelnud, et nad panid tähele jah, et liiõigusriikide juhid kohtusid ja tegid teatud otsuseid ja seega nemad võivad ka sellele viidata. samas aga ma ei tea, kas sotsiaalfondi, mille nimel teie olete väga palju võidelnud siin komisjonis, kas need eesmärgid ka täidetakse ja see kindlasti on see, mida teie mm, äh, arutate vastavate äh, tegevustega seoses. mais peaks olema meil oma ettepanek ja hiljemalt mais peaksime me teilt saama igasugused ettepanekud ja mõtted seoses pilootprojektidega, ettevalmistavate tegevustega, sest me loodame, et selline võimalus uute mõtete proovilepanekuks on ka järgmises finantsraamistikus. vähemalt selle nimel me võitleme ja seda seepärast, et me peame ka selle ettepaneku komisjonile esitama selleks, et nemad saaksid oma mõtteid tutvustada see puudutab seda kümmet rida teksti, kus äh, tuleks siis äh, viidata, milline oleks see pilootprojekt või ettevalmistav tegevus, mida te soovite näha ja siis komisjon vaatab, kas see on mõttekas või kas see juba on olemasolevate programmidega kaetud. Need on äh, põhiküsimused, mis meil hetkel käsitlemisel on olen valmis ära kuulama härra Oorit ja teisi ja siis ma eeldan, et ma võtan uuesti sõna ka hiljem, samuti ka protsessi hilisemas osas ja loodetavasti on meie menetlus väga hea ja me jõuame selleni, kus äh, erinevad komisjonid ja eelarvekomisjon teevad head koostööd ja see on tõesti suur tugevus eelarve läbirääkimistel, aitäh! aitäh, härra Ori kõigepealt ja siis Philip Tõgen. suur tänu. ma tahaksin oma kolleegi väga soojalt tänada selle informatsiooni eest, mis ta meile just andis. ja ma pean ütlema, et ma olen täiesti nõus. ma leian, et oli, olukord on väga tundlik ja erakordselt keeruline me oleme samas ka olukorras, kus me oleme suhteliselt ebakindlad teatud informatsiooni täpsuse koht, kohalt. täiesti selge aga on see, et ei ole kindlust teatud arvude osas, mida arutavad parlament ja nõukogu ja võib-olla seepärast räägitaksegi paindlikkuse klauslist kaks tuhat neliteist eelarve projektis. mis täpselt peaks olema? mulle tundub, et kui see päriselt kaaset leiab, siis ähm, mõjutab see kaks tuhat neliteist äh, aasta eelarvet äh, seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, aga ma ei tea, mil määral see seos või see mõju äh, avaldub. aga ma eeldan, et see on see, mis aset leiab, aga võib-olla peame lihtsalt ära ootama, kuidas olukord kujuneb praegusel hetkel saame aga lihtsalt vaadata need ja prioriteedid paika panna nii, nagu meie neid näeme ja tagame, et me väljendame oma ideesid kaks tuhat neliteist aasta suhtes. ja kuna tegemist ei ole meie komisjoni näol ainsa komisjoniga, kes arvamust avaldab järgmise eelarveperioodi kohta, siis on võtmeküsimuseks töökohtade loomine heaolu suurendamiseks ja me saame seda teha Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja meie jaoks on kõige tähtsam antud juhul tõepoolest majanduskasv, me peame looma töökohti ja peame suurendama tööhõivet ja peame toetama kõiki neid algatusi, mis äh, selle eesmärgi, seda eesmärki teenivad. ja kui me vaatame ka äh, struktuurifonde, siis peame vaatama, kuidas oleks võimalik neid eesmärgipärasemalt kasutada just majanduskasvu saavutamiseks, sest uusi töökohti ei ole võimalik luua, kui äh, pole regioonides äh, uut hoogu majanduskasvule. ja äh, loodame, et enam pannakse rõhku ka aktiivsetele tööhõive toetusprogrammidele. sooviksime aidata ka äh, töö, töötuid inimesi, et nad saaksid tööturule uuesti siseneda ja veel üks äh, probleem, üha enam on äh, töötud tööturust kõrvale jäänud ja mida kauem nad on töötud olnud, seda raskem on neil tööturule uuesti tagasi pöörduda. seda nii äh, psühholoogiliselt, vaimselt kui ka oma oskuste puuduse tõttu. nii et äh, see on see koht, kus meie peaksime appi tulema nendele inimestele, kui nad uuesti tööturule tulevad. me teame, et äh, praegu on käimas reform, ettevalmistusel reform, selleks, et anda suuremaid võimalusi ei, ka ajutise tööajaga inimestele on mitmesuguseid võimalusi noorte tööhõive suurendamiseks ja seetõttu me toetame kõiki äh, erinevaid äh, koolituse ning äh, kvalifikatsiooni tõstmisega seonduvaid algatusi, sest lisaks äh, tööhõivele ja majanduskasvule peaksime me parandama ka, ka mm, töövõimekuse potentsiaali. tihtipeale on meil strukturaalseid probleeme, et palju on neid, kes otsivad tööd, kuid ei leia tööd, kuid samas on ka tööandjaid, kes otsivad äh, tööjõudu, kuid seda ei leia. nii et äh, just läbi koolituse, kvalifikatsiooni tõstmise ning elukestva õppe on meil võimalik äh, siin sekkuda omalt poolt. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves oleks meil vaja siin ka konkreetseid meetmeid ja peaksime ka sümboolse Äh, sõnumi edastama, mis ei ole samas ainult sümboolne, vaid millel on ka konkreetne kasu sees. ja see puudutab just globaliseerumisega üleilmastumise kohanemise fondi roll. me sooviksime, et oleks siin piisavalt suured etted äh, su, suured vahendid ette nähtud maksete osas ka siin valdkonnas muidugi äh, on äh, meil vähe vahendeid, vähe ressursse meie kasutuses, kuid samas me näeme, et neid vahendeid tegelikult, äh, tegelik-, täielikult ära ei kasutata. vähemalt praegu maksed Äh, neid jätkatakse, me teame, et äh, üha enam äh, on neid inimesi, kes ähm, peaksid kasu saama selle fondi vahenditest, nii et meil oleks, siis meil peaks olema ka vastav eelarverida jõus. ja kui me nüüd räägime siin maksekohustustest, siis kõige enam puudust kannatat-, kannatavatele inimestele on siin äh, maksed hilinenud, ma tean, et mõne päeva pärast me hääletame just ähm, sel teemal. enamik äh, parlamendi liikmetest äh, toetab vabatahtlikku osalemist selle fondi tegevuses ja siin peaks välja tulema siis adekvaatsete lahendustega ka liikmesriikidele ühelt poolt ja need peaksid siis äh, puudutama ka seda, et oleks piisavalt vahendeid selle Euroopa abifondil enam, enim puudust kannatavate isikute jaoks nii et me praegu oleme otsimas lahendust just selle abifondi osas, erinevad delegatsioonid on endapoolsed lahendused esitanud ja mõne päeva pärast saame me siis ka lõpliku seisukoha esitada. juba praeguse mandaadi ajal ning ka eelmise mandaadi kestvuse ajal on meil olnud palju IMCO algatusi, mis puudutavad ettevõtluse vaimu äh, levitamist, mikroettevõtete toetamist, toetustest äh, VKE-dele. Need on ettevõtted, mis äh, loovad kõige enam töökohti, mikroettevõtted ja VKE-d ja samuti sotsiaalne ettevõtlus ja Innovaatika, kõik need ettevõtted, nad vajavad toetust ja abirahasid ning äh, need toetused peaksid tulema kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest. kõik see, mida ma ütlesin, see kuulub liikmesriikide pädevusse. me peaksime aitama liikmesriike selleks, et äh, kõik liikmesriigid liiguksid tõepoolest ühes suunas. Euroopa Parlamendil on piisavad kogemused ja pädevus selles osas, mis puudutab tervishoidu ning tööohutust. see on valdkond, kus Euroopa Parlament peaks sekkuma, väga tähtis on, et meil oleksid piisavad vahendid selleks, et oleks tõepoolest kõrge töötajate kaitse tagatud ja me ei pea siin jääma ootama kriisi lõppu, seda, et äh, muutuksid töökohad äh, haavatavamaks, kui nad olid enne kriisi. nii et äh, see oleks minu poolt kõik sellel esimesel arvamuste vahetusel. meie tööhõivekomisjon jagab vähemalt enam-vähem teie äh, arusaama. aitäh! aitäh, nüüd annaksin sõna Frederik Kardenile, kuid tahtsin täpsustada proua Jenseniga, kui me räägime abifondist enam puudust kannatavate isikute jaoks, siin on tegemist RORi äh, seisukohaga, praegu meie end-, meie komisjoni äh, seisukohta veel ei ole, nii et seitsmendal mail valmib see seisukoht. nii et äh, Fredrik Arden, palun. Merci, madame la president. Tout d'abord merci. aitäh, proua esinaine. aitäh, proua raportöör, et te tulite siia meie komisjoni äh, rääkima nendest äh, teemadest. ma samuti olen osalenud eelarvekomisjoni töös ja hea meel on teid nendest teemadest ka siin rääkida ja käsitleksin kolme punkti. muidugi on selge see, et äh, olukord on äh, delikaatne, siin on palju tundmatuid äh, mängus. kaks tuhat kolmteist maksekohustused ja kui me võtame arvesse mitmeaastase finantsperspektiivi seisukohta, et kuidas ta vastu võetakse, millise paindlikkusega, nii et väga palju tundmatuid tuleb just sealt ja nüüd äh, see kõik on seotud äh, muidugi ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega, millest me räägime ja millest me peame rääkima. ja kui ma teid äh, kuulan, siis mm, me ei räägi ainult menetlusest, vaid ka sisuliselt, et siin on teatud ettevaatlikkus või isegi pessimism, et äh, kas me ikka peame selle teemaga edasi minema, kas me ikka jõuame, saame nendest eesmärkidest kinni pidama, et tundub, et justkui äh, pandaks kahtluse alla nende fondide äh, staatust, kuid meie jaoks on tegemist väga tähtsate äh, fondidega, nii et loodame, et see siiski kõik nii jätkub, nagu siiani on olnud, isegi kui ei ole need summad enam nii suured. nüüd teine küsimus puudutab ajatus äh,, ajastust milline see kõige õigem ajakava peaks olema, me oleme rääkinud enda prioriteetidest härra Ri raporti äh, raames, kuid me peame muidugi neid kohandama ja täiendama äh, siis, kui äh, info nende tundmatute kohta veidi täieneb. ja veel üks küsimus teile. kui ei ole ähm, finantsraamistikku, siis me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tasandist, tasemest. kas see peaks olema siis kõrgem või madalam kui see oli finantsraamistiku raames ette nähtud ja kui me nüüd räägime mitmeaastasest finantsperspektiivist, kuidas neid mitmeaastaseid programme nii-öelda tõlkida äh, olukorda, kus ei ole finantsraamistikku äh, ja me räägime siis äh, järk-järgulisest eelarve koostamisest Äh, see on väga keerukas olukord, ma olen ise ühe, ühe linna linnapea äh, olnud, äh, et kuidas siis kohalikul tasandil näiteks nende eelarve küsimustega edasi minna. ja veel üks kolmas küsimus, seda ka härra Ori puudutas ja see ka raportis kajastub, me esitasime mõned muudatusettepanekud omalt poolt äh, näiteks selles osas, mis puudutab tööhõive suurendamist, eriti just noortele, noorte garantii küsimus, seda juba programmeerimisperioodi algusest peale. ma tean, et on ette nähtud piisavad vahendid Sotsiaalfondi äh, raames, samuti on siin väga tähtis üleilmastusega kohanemise fondi vahendid, samuti äh, Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks, mis praegu on veel arutluse all, nagu proua esinaine ütles, kuid loodame, et ka seal märkimisväärsed summad pühendatakse nendele küsimustele. nii et see on siis kokkuvõtvalt meie muudatusettepanekute sisu, aitäh! aitäh! härra Benjamin, palun! suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et minu sõnavõtt äh, põhineb prioriteetidel. härra Dartmouth ütles, millised on need tundmatud äh, näitajad mitmeaastases finantsraamistiku seoses. ja ma väga hästi eelarve tehnilisi nüansse ei mõista. seega ma jään siin prioriteetide juurde valdavalt olema näi-, nõus härra Ori äh, prioriteetidega, kuid mina keskenduksin veelgi enam äh, majanduskasvule ja nendele valdkondadele, kus meil tõesti on võimalik äh, luua lisandväärtust ja majandust paremini käivitada. suurim osa minu arvates puudutab siin tööhõivet seoses just meie komisjoni tööga. noorte tööhõive algatus peaks olema suunatud äh, tööhõive suurendamisele või äh, parematele tööturuvõimalustele ja ma olen nõus mõlema varasema eelkõnelejaga, et täiesti kindel on see, et meil on vaja see käivitada võimalikult vähe ja me ei saa, kiiresti ja me ei saa oodata siinkohal. lisaks sellele arvan ma, et me peaksime suuresti keskenduma ka kutseõppele ma rääkisin sellest ka seoses ÜPP paketiga, kus me tegime muudatusettepanekuid seoses maaelu, maapiirkondade töökohtadega luua äh, paketid äh, tööhõive ja tööoskuste äh, nii-öelda tööpraktika kohtadega seoses maapiirkondades ja ma arvan, et me peaksime seda tegema ka seoses sotsiaalinvesteeringutega ja, ja piirkondadesse tehtavate investeeringutega seoses. me peaksime tõesti tugevalt toetama seda tüüpi koolitust ja haridust, mis võimaldab inimestele lihtsamini tööd pakkuda, kui neile on lihtsam tööd pakkuda, siis öö, äh, näiteks ettevõtlusoskustega on võimalik ka ettevõtlusse minna, ehk siis see ei, ei tähenda, et inimesed võitlev, konkureerivad samade töökohtade üle, aga neil on äh, olemas ka oskused selleks, et luua töökohti. paar minutit tagasi rääkisime sellest enne, aga igal juhul me peame olema kindlad, et ei äh, tekiks tehnilisi probleeme seoses projektide toetamisega, nii nagu me näeme Birminghamis kus me toetame äh, eluasemeid, eriti sotsiaalelamud, projekte energiatõhususe raames. Need loovad nii otseseid töökohti kui ka loovad täiendavaid ähm, vahendeid, mis elavdavad majandust. siin on aga olnud teatud probleeme äh, erinevate toetuste vahel seoses äh, sellega, mil määral riigiabi seadused äh, tekitavad küsimusi ja igal juhul me peame sellel olukorral silma peal hoidma ja vaatama, et me ei mõjutaks olemasolevaid programme ja neid, mida, mille jätkumist me tulevastel aastatel soovime, äh, ka siis, kui järgmine finantsaast-, mitmeaastane finantsraamistik kehtima hakkab. ja me peame leidma, et tega, tagama selle, et need olulised äh, programmid, sotsiaalvõlakirjad, projekti võlakirjad, mis iganes, äh, kus on võimalik otsest abi pakkuda ja arvestama liikmesriikide jõupingutustega, toetada just neid piirkondi, kus olukord on kõige ris-, raskem. ja lõpetuseks järgnevatel nädalatel kohtun ma ettevõtjatega ja küsin Euroopa rahade kasutamise kohta ja ma olen juba saanud palju vastuseid selle üle, et paljud on öelnud, et viimase kümne aasta jooksul on olukord muutunud keerulisemaks ja juurdepääs on üha bürokraatlikum. kui me muudame juurdepääsu nendele fondidele keerulisemaks, siis võib see selgitada, miks teatud valdkondades vahendeid ei kasutata piisavalt. ja kui me tahame, et ettevõtjad ja erasektor saaksid äh, neid vahendeid kasutada selleks, et töökohti luua ja majanduskasvu toetada, siis peame me mõtlema, kui bürokraatlik äh, nende kasutamine päriselt ka on, aitäh. Äh, euh, proua raportöör, te kuulsite ära siis selle kaitsekõne Äh, selle raporti kohta, mida veel tegelikult olemas ei ole, sellise mitmeaastase raamistiku kohta, mida samuti veel olemas ei ole. härra Ori, soovite uuesti sõna? Äh, jah, kui lubate. kaks äh, märkust võib-olla jäid puudu minu sõnavõtust, kaks väikest märkust. et teen väga lühidalt. esiteks äh, tõepoolest, teil on õigus, proua esinaine, mina isegi ütlesin, et praegu me räägime või vahetame mõtteid äh, selleks, et leida kompromiss äh, Euroopa abifondi osas enim puudust kannatavate isikute jaoks, kuid see äh, summa, millest me praegu räägime, on ebapiisav. me räägime siin miinimumsummast praegu me räägime kolm koma viiest miljardist, kuid tegelikult see väheneb ja seetõttu me räägimegi miinimumsummast. ja veel üks tundmatu on see, kui me räägime summadest ja samas programmide kestvusest me ei tea, kas mitmeaastase finantsperspektiivi raamis igal aastal soovitakse sama summa äh, kulutada. nii et tihtipeale seda kaalutakse, arvestatakse ümber ja siis on uuesti tegemist probleemiga. tööhõive ning sotsiaalteemade osas Rahvapartei kindlasti saab avaldada mõju äh, sõnavõttude vaimule, aga nüüd äh, annaksin teile sõna selleks, et te selle mõttevahetusele punkti paneksite well.. suur tänu. ma arvan, et me oleme kõik äh, nõus, et olukord on üsnagi veider. ja teie komisjon mõjustab seadusandlikku, seadusandlikke dokumente ja oluline on see, et me edasi liigume ja teie valdkonnas on tõesti edasiliikumist näha, sest liikmesriikide juhid ütlesid just, et noorte tööhõivega seoses on vaja midagi ära teha. ehk siis ühes valdkonda, valdkonnas suutsid nad positiivselt kokku leppida ja see on ka kaks tuhat neliteist äh, aasta üks prioriteete noorte töötusega võitlemine ja me oleme teinud väga palju jõupingutusi äh, kaks tuhat neliteist aasta eelarves selle nimel. jah, tõesti oluline on sellele rõhuda ja on õige, et te ütlete, et just praegu on vaja leida lahendusi ja tugevaid konkreetseid lahendusi ja seda on üsnagi lihtne väita mis aga sünnib siis, kui meil ei ole uut mitmeaastast finantsraamistikku, igal juhul loodame, et meil on äh, õiguslik alus e, eelarve erinevatele osadele, siis lihtsalt sõltub see erinevatest ülemääradest ja me peame lihtsalt viitama sellele ülemäärale, mis on võib-olla erinev, aga kaks tuhat neliteist ei ole see nii erinev, seega ei ole see mingisugune maailma lõpp väga hea aga oleks siiski leida lahendus ja kõigiga oleks lihtsam äh, edasi rääkida ja loodame, et meie tegevus on edukas ja enamus meist töötab selle nimel. Äh, ja me oleme veidi pessimistlikud, aga me loodame leida lahendust lahendus ei pruugi olla selline, nagu parlament on näha soovinud, aga soo-, loodame pääseda nii lähedale kui vähegi võimalik. ja kui äh, määrad on madalamad, kui meie soovisime või kui komisjon, siis mõjutab see kindlasti paindlikkust, igal juhul peame me olema, äh, kasutama raha paremini. Äh, ja ma leian, et see on väga oluline teema kõik kõnelejad äh, viitasite olulistele prioriteetidele ja, ja paljudele küsimustele, mis on teie eesmärgid, ma unustasin viidata ametitele ja ma tean, et teie komisjonil on vähemalt äh, neli seonduvat ametit, millele te viitasite. ja taas ja taas näeme me, kuidas äh, komis-, nõukogu kärbib vahetult ja meie lihtsalt ütleme, et nendel ametitel peavad olema tagatud piisavad vahendid, nad peavad saama selle, mis vaja, eriti mis puudutab noorte tööhõivet, haridust ja tööohutust, eh, selleks on vaja tagada vahendite olemasolu. vaatame, kas me suudame lahendada selle keerulise olukorra komisjon teeb kindlasti eelarve ettepaneku ja tegutseme vastavalt sellele, suur tänu! Euh, aitäh, lugupeetud kolleegid, jääme ootama teie ettepanekuid ja ka eelarvekomisjoni liikmetena jääme lootma ka teie peale selles osas meie eh, eh, tööhõivekomisjonina oleme väga selgelt oma komisjoni seisukohta avaldanud, loodame, et see leiab toetust ka eelarvekomisjoni töös ja loodan, et siis eh, see kajastub ka esimeses ametlikus arutelus kahe tuhande neljanda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta osas ja samuti finantsperspektiivi osas. nii et loodame, et siis on võimalik leida väljapääs sellest praegusest olukorrast, nii et suur tänu. nüüd aga läheme härra Uri äh, teema juurde, see on siis kolmepoolsed läbirääkimised, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ja see on siis väga loogiliselt järgneb äh, mõttevahetusele raportööriga proua Jenseniga. härra äh, raportöör, sõna on teil Nous, nous, nous sommes au point 18 de l'ordre du jour, hein ouais. oleme ikka seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juures, ütleb esinaine. kuid vabandas, vabandust. et äh, mul on äh, täna õnne, sest äh, ma ei peagi enam midagi ütlema, sest äh, kõik see, mida sai öeldud proua Jenseni kohalviibimise ajal, võtab kokku selle, mida tahtsin öelda kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juures. kui proua esinaine soovib, siis ma võin seda kõike muidugi korrata, aga tahaksin võib-olla meelu-, meenutada, et äh, see arvamuse projekt, mille osas täna siis toimub äh, arutelu. Äh, siiani ei ole võib-olla piisavalt rõhutatud noorte tööhõivet, võib-olla ei äh, rõhutatud piisavalt ka seda, mis puudutab Euroopa Äh, abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks äh, ja samuti nendest konkreetsetest summadest, kas need summad tulevad äh, sotsiaalfondist või siis mõnest teisest allikast. praegu minu jaoks see ei ole isegi selge. proua esinaine oli ka Oslos kohal, kui me rääkisime sellest teemast volinik, vastava volinikuga kes žestikuleeris äh, ning näitas meile, laiutas käsi, ütles, et ka tema seda ei tea. nii et äh, kui me nüüd räägime selle, nendest kolmepoolsetest läbirääkimistest, äh, siis ma toetun oma kolleegide toetusele. suur tänu. Monsieur Dardenne, puis Monsieur Beignon härra Tarden, palun. nagu ütles härra Ori, et põhilised teemad mainiti juba ära ja äh, ka juba väga spetsiifiliselt räägiti sellest, nii et mul siin midagi suurt lisada ei ole, me oleme konstruktiivses vaimus mõned äh, muudatusettepanekud äh, esitanud selleks, et täiendada seda arvamuse eelnõud. nii, nüüd härra Venjan, palun jah, ma teen ka sama lühidalt. ma toetan eriti lõiget kolm, mis puudutab mobiilsust ja noorte tööhõivet. eriti toetan lõiget neli, kutseõpe ja äh, lõiget seitse, mis puudutab äh, VKE-de toetust ja juurdepääsu rahastamisele me võime küll teha täiendavaid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid jällegi seoses äh, samade teemadega nagu ka sotsiaaleluasemega seoses mainisime, kuid üldiselt öeldes äh, tegemist on põhjendatud arvamusega ja siin ei ole midagi, äh, millega me konkreetselt nõus ei oleks. suure tänane arvatavasti härra Ori ise ei soovi midagi lisada enam kokkuvõtteks. nii et eh, siin muudatusettepanekute eh, esitamise mm, tähtaeg on seitseteist mai kell eh, kaksteist ja siis üheksateistkümnendal mail seda, neid analüüsitakse. ja kahekümnendal juunil peaksime siis selle arvamuse vastu võtma. kuid enne seda siis peaks äh, proua Jensen enda, enda äh, raporti äh, esitama, nii et meil on praegu siis enda tähtajad mingisuguse raporti kohta, mille sisu me veel ei tea tegelikult. nii et me peame selle ajakava siis sellisel kujul vastu võtma, aga siis, kui vaja, lähtume siis olukorrast, vaatame, mis ajaks proua Jenseni raport äh, valmib, me peame igatpidi paindlikkust äh, üles näitama vajadusel. nii et praegu jääme selle ajakava juurde ja oleme siis valmis seda kohandama vajadusel sõltuvalt äh, eelarvekomisjoni tööst. nüüd kümnes päevakorrapunkt, see on Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks nüüd äh, annaksin sõna raportöörile, et ta saaks esitleda kompromiss muudatusettepanekuid, mis esitati raportile. tegemist on äh, raportiga, mille osas saime mitmeid arvamusi eelarvekomisjonilt, Regi, Agri Äh, kultuuri ning naiste küsimuste komisjonilt. ja siin on terve rida muudatusettepanekuid, äh, viissada seitseteist ja kolmkümmend neli kompromissmuudatusettepanekut valmis nende põhjal ja annaksingi talle sõna, et ta saaks neid esitleda, palun. Thank you very much, chair and aitäh, kõigepealt sooviksin siiralt tänada variraportööre, kellega ma selle raporti osas koostööd tegin, tänaksin kõiki oma töötajaid ja ka fraktsioonide töötajaid, kes äh, pingutasid. meil on viissada seitseteist muudatusettepanekut ja meil on väga vähe aega neid läbi vaadata kuid me oleme mõned, mitmed neist läbi analüüsinud ja teinud kolmkümmend neli kompromissmuudatusettepanekut. ja nüüd tutvuks, tutvustaksin teile põhiteemasid. see, mis puudutab äh, sihtrühma, siis sellega seoses oli palju muudatusettepanekuid, kus äh, viidati sellele, et võiks äh, laiendada abisaajaid aga arvestades piiratud reguleerimisala ja piiratud eelarvevahendeid, kaks koma viis miljardit äh, seitsmeks aastaks ning ka vaesuse suurenemine Euroopa Liidus peale majanduskriisi algust. me kõik oleme näinud, et äh, nende inimeste arv, kes käivad toidupankades, äh, sõltuvad muudest abist. minu riigis Kreekas ja Iirimaal oleme me tõesti näinud, et toidupankade teenustest sõltutakse väga suuresti me leidsime, et me peaksime keskenduma nendele isikutele, kes tõesti on kõige enim puudust kannatatava, kannatavad isikud, need, kellel ei ole piisavalt toitu ega ka muid vahendeid. ja me leiame, et meie fond, abifond peaks toetama kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja ja peaks abi suunama enim puudust kannatavatele isikutele. esialgne, esialgselt oli ette nähtud äh, seda laiendada mitmed muudatusettepanekud viitasid sellele, et me peaksime keskenduma vaid toiduabile. jaanuaris kuulamisel ja ka mitmetelt teistelt oleme kuulnud, et paljud äh, vabaühendused, kes äh, tegevustega seotud on, ütlevad, et nad sooviksid laiemat reguleerimisala ehk siis põhiabi äh, andmist, nii nagu paljud juba tegutsevad ja toiduabi äh, määratlus seati küsimuse alla kohtus ja seega äh, peame me lähtuma olemasolevast õiguslikust alusest. liikmesriigid peavad saama otsustada lõpliku reguleerimisala fondi puhul, kas see on toit, toit äh, ja materiaalne abi või materiaalne abi vastavalt tegevuskavadele. mis puudutab eelarvet, härra Ori juba viitas, sellele, et valdavalt on kokkulepe olemas, et see kaks koma viis miljardit ei ole piisav ja meile teeb muret see, eh, et eh, vahendeid on vähem kui senini. mitmeaastaste finantsraamistiku läbirääkimiste käigus on sellele väga palju tähelepanu pööratud ja ja meie esinaine on viida-, kirjutanud ka härra Lamassöörile ja öelnud, et meil on vaja seda eelarvet suurendada kolme koma viiele miljon, miljardile ja on põhjendanud seda ka eelarvekomisjonile. rahastamisega seoses tehti samuti muudatusettepanekuid seoses kaasfinantseerimisega ja seda arutati pikalt ja leiti, et parem oleks jääda komisjoni ettepaneku juurde, mis puudutab kaheksakümmend viis protsenti tavatingimustes ja üheksakümmend viis protsenti programmiriikidele, aga arvestama peaks sellega, et liikmesriikidel on võimalus täiendavat, täiendavaks kaasrahastamiseks äh, lisaks sellele, mis on nõutud. palju on räägitud sellest, kas äh, programm peaks olema kohustuslik või vabatahtlik siis äh, minu esialgne seisukoht oli toetada komisjoni ettepanekut, et see peaks olema kohustuslik kõikidele liikmesriikidele. ehk siis on vaja abi pakkuda kõikidele enim puudust kannatavatele isikutele riikides, mitte vaid konkreetsetes liikmesriikides. mitmed muudatusettepanekud erinevatest fraktsioonidest aga soovisid vabatahtlikku osalemist teema tõstatati neli korda variraportööride kohtumisel ja toetati tugevalt vabatahtlikku osalust ja sellel oli enamuse toetus, aga samas jäi lahtiseks see, kas äh, see peaks olema kohustuslik või mitte. Äh, vabatahtlik või kohustuslik osalus, sellega seoses ütleme, et kui programm on vabatahtlik, siis peaks äh, määratlema selle eelarves ja me lihtsalt eeldame, et, et kui osad liikmesriigid võib-olla ei osale ja see ei mõjuta teisi programme e, ja seega vahendeid ei ole võimalik selle raames ümber jagada, nii nagu teiste programmide puhul tehti mitmeid ettepanekuid e, täiendavateks meetmeteks, vabaühendustele meeldis mõte täiendavateks tegevusteks e, seoses programmiga Prantsusmaa vastav vabaühendus viitas, et äh, suur hulk äh, abisaajatest ei tule järgmisel aastal tagasi. ehk siis tõesti on tegemist programmiga, kus neil on võimalik äh, nii-öelda uus algus oma elule saada võrreldes teiste programmidega arutelude käigus tuli välja ja nii nagu eelarve käiguski see, et äh, mis puudutab üleminekut, kui äh, on tegemist vabatahtliku osalusega, siis äh, on meil vaja sujuvat üleminekut praegustelt programmidelt uutesse, uutele programmidele kaks tuhat neliteist ja kutsuti üles üleminekumeetmete loomiseks. me oleme koostanud äh, selle kohta kompromissi ettepaneku, kus rõhutatakse, et meil on vaja sujuvat üleminekut ja me leiame, et see feed määrus või toidumäärus äh, äh, avaldatakse. siis põhiteemad lisaks sellele kompromissettepanekud praktik-, mis puudutavad rakendamist ja äh, programmide hindamist liikmesriikides, selle on vaja tagada täielik läbipaistvus. tegevuskava põhimõtted puudutavad äh, tervisliku toidu küsimust ja seda, et abisaajaid ei tohiks stigmatiseerida. viitasime ka partnerorganisatsioonidele ja sellele, kui oluline on mitte suurendada liikmesriikide või partnerorganisatsioonide halduskoormust. osad artiklid võivad näha välja keerulised, aga nende eesmärgiks on vabaühenduste olukorda parendada ja me leiame, et parem oleks need teksti sisse jääda, jätta, kui need kustutada. lisaks äh, täiendavad tegevused me peaksime tagama selle, et see ei ole ainus äh, vahend võitlemaks vahesuse vastu, vaid sellega on lihtsalt tegemist ainult äh, hea kolleeg, te ei saa kõneaega juurde, sellepärast et te räägite liiga kiiresti ja tõlkidel on väga keeruline teid tõlkida. inimesed, kes äh, teid teises keeles kuulavad, saavad vaid pool teie tekstist. vabandust, kõneleja vabandab tõlkide ees nüüd ähm, see, mis puudutab neid äh, põhiprintsiipe, mis ma olen tõstatanud, tahaksin veel kord öelda, et see uus programm peaks olema täiendav kava liikmesriikidele võitluseks vaesusevastases võitluses, vaid see ei tohiks olla vaid ainu-, ainus vahend. samas see on väga oluline vahend vaesusevastase võitluses ja Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel ja tuua kakskümmend miljonit inimest vaesusest välja Euroopa Liidus veel kord sooviksin tänada variraportööre, kellega me kohtusime viis korda ja meil on ko-, plaanis üks kohtumine ka sel nädalal, vaadata läbi kompromissmuudatusettepanekud. Äh, me tutvustame neid ja arvestades seda, kui tihe on olnud meie graafik olnud, oleme me palunud, et äh, hääletamine lükatakse edasi äh, homselt seitsmendaks maiks ja lõpetuseks sooviksin rõhutada seda, et Iiri eesistuja leiab, et tegemist on prioriteetse ähm, äh, programmiga ja leiboristide minister äh, tõesti EBSCO nõukogus toetab seda lähenemist ja soovib tagada selle, et äh, soovib Iiri eesistuja poolt äh, võimaldada teha kõik, mis võimalik ja soovi ja, ja seda, et meil oleks kõige parim tulemus ja parimad vahendid tulevikuks, aitäh! nii, nüüd on mul terve pikk nimekiri sõnasoovijatest, loen selle ette, loodan, et see sobib teile, vabandust, ma ei saa kolm korda ühele samale inimesele sõna anda, nii et katsuge ühe korraga ära öelda. Madame Schröter, Madame Beres, Monsieur Ori, Monsieur Serkas Madame Cornelissen. Et voilà. Merci. Et ensuite, je redonnerai la parole à la commission. ja siis pärast seda annaksin sõna veel ka komisjonile. nii et äh, pool kuus äh, saabub proua Vassiljev, nii et palun püüame ajast kinni pidada. palun, härra Toomas Mann. suur tänu mul on väga hea meel, et me tööhõivekomisjonis võtame vastutuse enda kanda ja ei lükka seda põllumajanduskomisjoni kaela. minevikust me mäletame, et meil oli toiduabiprogramm äh, puudust kannatavatele, mis oli põllumajanduskomisjoni pädevuses. mul on väga hea meel, et see on nüüd tööhõivekomisjoni pädevuses. on väga tähtis, et meie saaksime öelda, et meil on vaja korralikku vaesusevastast äh, võitluse programmi, mis oleks ka tõesti tõhus. ja sellepärast tuleb ka selle nimel edasi minna ja seega ka variraportöörid toetavad kõike seda, mis siiamaani on saavutatud. summade suurus, komisjon nägi ette kaks koma kuus miljardit eurot ja me ütlesime, et seda tuleks tõsta kolme koma kuue mil-, kolme koma kuue miljardi euroni. ma arvan, et see oli väga tähtis selleks, et me saaksime jääda nende tulemuste juurde, mida me soovime saavutada. mul on väga hea meel, et meil ei ole programmi äh, mille puhul öeldakse, et me tahame saavutada sada protsenti. me ütleme, et me jääme kaasrahastamise juurde, nii nagu ka kõikide teiste programmide puhul. tegemist on kaasrahastusprogrammidega ja nüüd see lahendus, mille me leidsime variraportööridega et, et kaheksakümmend viis protsenti normaalses olukorras ja üheksakümmend viis protsenti äh, programmi lõpu puhul, siis see on täiesti õige. mis puudutab vabatahtlikkust, siis nendes riikides, kus on see võimalik, äh, et kus on võimalik vaesuse vastu võidelda, et seal tõesti tundeks ka, et tegemist on lisaprogrammiga, mitte alternatiiviga. paljudes riikides see toimib, aga me teame, et on teatud liikmesriike, kus need asjad üldse edasi ei lähe millele mina tahaksin tähelepanu pöörata, proua Costello, on kontrolli kohustus, aruandluskohustus, seda tuleb ka tagada. kuidas on see, siia sisse kirjutatud, see on ka väga tähtis valdkond. tuleb hoolitseda selle eest, et liikmesriigid oma ülesanded ära teevad, me anname teatud vahendeid juurde, me ei saa seda kõike asendada ja meil on võimalik ellu viia see idee ainult siis, kui ähm, see on ka teostatav muidu on meil terve rida liikmesriike, mis ütlevad, et väga palju vaeva tuleb näha, vahendeid on puudu ja see ei toimi palju lihtsam on leida selline lihtne lähenemine ja siis ka realistlikult seda rahastada, nii et suur tänu kõige selle eest, mida siiamaani on saavutatud ähm,. Merci äh,, Phil Benjon. aitäh, Phil Benjon, palun. Ah, euh, suur tänu seekord äh, räägin Maren Haakini nimel, kes vabandab, tal ei olnud võimalik täna siia tulla tahan, Mariann Haakin tahab tänada raportööri suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel. ta ütleb, et põhimõtteliselt on jõudnud kokkuleppele kõikide kompromisside osas, välja arvatud kompromissettepanek äh, lõike kuus kohta. ALDE seisukohaks on, et me ei taha siin mitte mingeid numbreid paika panna, sest see number võib tähendada eelarverea tõusu see on seotud ka teiste sarnaste valdkondadega, kus me mitmeaastase finantsraamistiku peale mõeldes oleme jäänud sellele seisukohale. me teeme ettepaneku, et fond peaks olema vabatahtlik, sest äh, niimoodi on võimalik äh, võib-olla ähm, lahti saada blokeerivast äh, vähemusest siis artikkel kaks on meie jaoks tähtis ja me toetame ka fondi töö lihtsustamist kui äh, fondis osalemine on vabatahtlik, siis mis saab nendest vahenditest, mida liikmesriigid ei kasuta, ükskõik, kas nad osalevad fondis või mitte. Äh, volinik eelmisel nädalal ütles, et on võimalik välja töötada süsteem, kus äh, pannakse sellele rahale peale sihteesmärke. me leiame, et siin peaks kasutama samu reegleid nagu Ühtekuuluvusfondi puhul ja kuna meil on praegu siin äh, faktide leidmise missiooniga veel tegemist, siis on aega ka need küsimused lahendada. suur tänu ja järgmisena Elizabeth Schröter, palun. teen hästi lühidalt, ütleb proua Schröter. Marie Cornelissen, variraportöör jõudis juba kohale, seepärast teen lühidalt. aga see küsimus, mis siin tõstatati, ja räägin ka sellepärast, et äh, mina vastutan Sotsiaalfondi eest. jah, tõesti, me peame tõesti selle fondi kohaldama ka ESF-iga, väga tähtis oleks, kui meil oleks üks ja sama administratiivne üksus, äh, mis sellega tegeleks. kahjuks meil see ei õnnestunud, kuid siis tuleks kasutada vähemalt samasuguseid mehhanisme ja liikmesriikidel peaks olema vähemalt võimalus, et tegemist on sama administreeriva üksusega aga tundub, et kompromissideks on äh, selgelt välja tulnud see, et fond on vabatahtlik, see meie jaoks kõige tähtsam, sest tuleb lähtuda sellest, et on liikmesriike, millel on teistsugused lahendused äh, Neil ei ole vaja Euroopa tasandil programmi, sest neil on piirkondlikud programmid. me ei saa ju öelda, et kuna nüüd Euroopa Liidul on äh, see fond loodud, siis peaksid kõik liikmesriigid osalema ja peale selle me teame, et rahasid kõikidele ei ole ja liikmesriigid, mis sõltuvad toiduabist, peaksid saama neid vahendeid ka kasutada. nüüd, kui tulevad teised liikmesriigid, siis tegelikult nende jaoks, kellel on neid vahendeid vaja, vaja, jääb neid äh, vahendeid vähemaks nii et see vabatahtlikkus on meie jaoks kõige tähtsam, samamoodi on ülitähtis ka kaasrahastamine, sellepärast et ka meie arvates kaasrahastamine on tähtis, muidu ei ole võimalik seda fondi Euroopa Liidu õigustikus üldse mitte luua. Merci, moi je remercie la rapporteure aitäh, ma sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest, eriti selles osas, mis puudutab rakendusala uut defineerimist, see on hästi õnnestunud. ja nüüd tulles selle vabatahtlikkuse teema juurde, raportöör ütles, et äh, ei ole ka fraktsiooni sees äh, siin ühtset nägemust selle kohta äh,, kuid ma ei saa aru, kuidas siis selle teemaga edasi minna kolleegidega. meil oli see arutelu juba siis, kui me võtsime vastu äh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend. mõned ütlesid seda, et vaesus ei puuduta Euroopa Liitu, äh, see on äh, lähimuspõhimõtte teema, see puudutab liikmesriike, kuid samas vaesus muudkui suurenes. ja kuulen nüüd jälle samu argumente, mõned äh, inimesed ja liikmesriigid leiavad, et nemad on oma sotsiaalteemaga juba kõik äh, ühele poole saanud, äh, ülejäänud kõik puudutab ainult äh, liikmesriike. et me ei räägi siin mitte ainult heategevusest ja armuandide jagamisest, see ei ole Euroopa Liidu solidaarsus see ei tähenda seda, et kui meil on teatud vahendid riigi tasandil, et meil peaks Euroopa Liidu tasandil olema mingeid abifonde me peame ju edastama ka Euroopa Liidu poolt teatud sõnumi, kui me sellest loobume, siis see on väga suur viga. lisaks sellele me kõik ju äh, oleme toetanud teatud teemasid alati siin kojas ja nüüd me oleme iseendaga vastuollu läinud. meil on siin suure häälteenamusega pidevalt äh, toetatud äh, neid samme, samuti kõik see, mis puudutab ülemkogu järeldusi ja nii edasi loen ette. nii et siin ei räägita midagi vabatahtlikkusest. võib-olla lõpuks äh, kui teatud äh, riigid on võlgadesse sattunud, võib-olla tõepoolest peaks see muutuma vabatahtlikuks, kuid meie enne seda, enne garantiide jõustumist äh, vaatama, milline on mõju Euroopa Sotsiaalfondile. see ei saa olla ju meie lähtekohaks, nii et ma sooviksin üles kolleege mõtlema sellise hääletuse tagajärgedele, kaasa arvatud äh, sellele, et võidakse pöörduda kohtu poole. mõned liikmesriigid võivad öelda, et see pole ju õiglane, et see puudutab ainult teatud liikmesriike ja ma arvan, et ka komisjon jagab seda arvamust nii et äh, loodan, et te kasutate aega enne hääletust vaadata seda, kas me ikka liigume õiges suunas. nüüd aga annaksin sõna härra Öörile ja siis härra Kornilsenile, proua Kornilsenile. köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Eh, először is szeretnék köszönetet mondani. Suur tänu. Kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööri tehtud äh, töö eest, tegemist oli äh, suure tööga. ja tahaksin tänada raportööri ka koostöö vaimu eest ning koordineerimistöö eest meie meeskonnas. ma olen nõus sellega, et me peaksime hääletama seitsmendal mail. meil pole olnud praegu äh, kõikides äh, küsimustes äh, ühele meelele jõuda. ja siin olen ma justkui kahel positsioonil rääkides, sest ühelt poolt on meil tegemist hirmuga, et meil on teatud toiduabi jagamise Euroopa Liidu programm, see ju toimis hästi ja teisel, teisest äh, küljest pannakse justkui uus, uuele fondile algus, Euroopa abifondile, enim puudust kannatavatele isikutele. ja kõik need äh, vahendid, mis meie käsutuses on, siis justkui läheksid enim puudust kannatavatele isikutele. me ei oska ette kujutada, et ei ole siin äh, kaasfinantseerimist, kuna tegemist on ju äh, Euroopa Sotsiaalfondiga. nii et äh, kaasfinantseerimine on kohustuslik ja me otsime lahendusi selleks, et sellest patiseisust välja tulla, et nõukogus saaksime sellest ummikseisust välja tulla. ja just seetõttu olen ma varemgi viidanud äh, Ähm, riiklikele toetustele. nüüd rääkides kohustuslikkusest või vabatahtlikkusest, Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks ähm, siin ei ole veel selget lahendust. ma saan teist aru, proua esinaine, eriti mis puudutab äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, kuid alus lepingutes äh, on näha, et tegemist on eelkõige liikmesriikide pädevusega ja kui on tegemist äh, liikmesriikide pädevusega, isegi kui tegemist on väga emotsionaalse teemaga, siis lahenduste otsimisel ei tohi me ära unustada seda, et tegemist on äh, liikmesriikide pädevusega. nii et ühelt poolt me räägime siin enam äh, abi inimpuudust kannatavatele juba kolm ja pool miljardit eh, eurot oli ebapiisav, mida me siis teeme nüüd kahe koma viie miljardiga, et eh, mis sellest siis jätkub? ja lõpuks eh, need kaks koma viis miljardit, see on liialt väike summa ja me peame tagama selle, et ta jõuaks siiski abivajajatele, abivajajatele. härra Sergas, palun um,. Yeah, let me also start by thanking the rapporteur, I think. lubage mul kõigepealt tänada raportööri, kes on tõesti läbi närinud kõikidest nendest paljudest muudatusettepanekutest, mis me tegime, meil on veel läbirääkimised ka ees, kuigi me oleme juba veetnud tunde väga huvitavatel ja konstruktiivsetel läbirääkimistel meie, meist suur enamus leiab, et programm peaks olema vabatahtlik, me peame lihtsalt leidma viisi, kuidas seda sisse viia, olen täiesti nõus härra Ööriga, et kuigi kõik liikmesriigid peaksid olema sunnitud vastuse vastu võitlema, ei peaks nad olema sunnitud seda tegema selle fondi kaudu, sellepärast et kõik äh, liikmesriigid ei soovi maksumaksja raha pumbata otse äh, toiduabisse. roheliste jaoks on kõige tähtsam see, et praeguse programmi vahendid ei läheks kaduma ja need, kes juba osalevad selles programmis, et need ei jääks toiduabist ilma. ja me soovime leida viise, kuidas see äh, fond teha vabatahtlikuks ja et äh, need vahendid Euroopa Liidu eelarvest ei läheks äh, kaduma. meie põhiliseks seisukohaks äh, selle fondi puhul on, et äh, võib-olla võiks kasutada äh, siin ka rohkem piirkondlikke toiduaheleid ja äh, ennetada toidu raiskamist. üheksakümmend miljonit tonni toitu visatakse Euroopas igal aastal minema, millest kakskümmend miljonit on täiesti söödav ja näiteks Ungari toiduabi oma kuulamisel tõi ka selle probleemi välja, nii et ma arvan, et äh, me ei anna niimoodi toidupankadele mitte ainult kala, vaid ka õnge ja niimoodi on meil võimalik ka vähendada toidu raiskamist ja oleme töötanud välja ka sõltumatuse meetmed. esimesed artiklid on meil juba läbi räägitud ja ma loodan, et äh, Äh, tegemist on lõppkokkuvõttes suurepärase tulemusega. suur tänu, härra Serkas ja siis komisjon. Eh, es evidente que tenemos el problema centrado <clears throat> en el llamado carácter voluntario del fondo. Yo temo mucho meil tundub, et probleem on põhimõtteliselt selle vabatahtlikkusega. nii nagu ka ülejäänud muudatusettepanekute tegijad, tundub mulle, et siin on tegemist väärtimõistmisega, siin räägitakse vabatahtlikkusest või sunniviisilisusest, aga tegelikult on sellel taga hoopis teistsugune arutelu. me räägisin üleüldse mitte vabatahtlikkusest. me võime globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid taotleda või mitte. kui ma taotlen, siis ma võin saada, kui mitte, siis ei saa. see on ju ka vabatahtlik aga siin me räägime hoopis teisest küsimusest, sellest, kas on võimalik neid vahendeid ka äh, mujal kasutada, on liikmesriike, mis soovivad äh, neid vahendeid kasutada selleks, et äh, mitte toiduabi anda, vaid hoopis äh, löökauked täita ja siin tuleb tõesti mõelda, et kui me ütleme, tegemist on vabatahtlikkusega, siis äkki liikmesriigid äh, võtavad äh, selle raha ja ei kasuta seda toiduabi andmiseks. mul on tegelikult täiesti ükskõik, kas Costello arvamuses kasutatakse sõna vabatahtlik või mitte. minu jaoks on tähtis, et neid vahendeid ei tohiks kasutada teisteks eesmärkideks kui ainult nendes eesmärkideks, mis on direktiivis paika pandud. seda tuleb väga selgelt öelda, kui te seda ei taha, siis ärge võtke midagi, aga kui nad võtavad need vahendid, siis nad peavad sende, selle raha eest andma toiduabi me peame olema siin väga ettevaatlikud äh, ja mõtlema, milliseid sõnu me kasutame. siin räägitakse ainult vabatahtlikkusest, aga tegelikult tuleb mõelda selle peale, et äh, need, kellel mitte midagi süüa pole, et need jäävad ikkagi sellest äh, rahast ilma ja neid vahendeid kasutatakse hoopis teistel eesmärkideks, näiteks liikmesriikidele tundub äkki, et neil on vaja koolimaju parandada või oma võlgu tagasi maksta. me peame mõtlema selle peale, et on inimesi, kellel pole mitte midagi süüa, kes ei saa maksta oma küttearveid ja just nendest inimestest me räägime Need kolleegid, kes tegid vabatahtlikkuse kohta muudatusettepanekuid ja mõtlesid selle all vabatahtlikkust, ei tohiks ära unustada, et äh, maailm on täis kurje inimesi ja neid rahasid on võimalik ka teistmoodi kasutada ja tööhõivekomisjon peab hoolitsema selle eest, et see nii ei toimuks. nüüd räägitakse siin veel nõukogus sellest blokeerivast vähemusest. me ei ole tegelikult veel alustanud võitlust selle blokeeriva vähemuse vastu vabandust, volinik ootab juba ukse taga. I will be very brief. I fully support most of the expressed opinions by the members of the European Parliament. ma teen väga lühidalt, ma mõistan kõike seda, mida parlamendisaadikud on siin rääkinud. Euroopa Liit toetab Euroopa Liidu kodanikke, eh, kes on enim puudust kannatavad läbi tegevuste mis ei ole kaetud muude fondide poolt ja see ongi selle ettepaneku taustal, me ei räägi siin ümberjaotamisest või ümberkorraldamisest raha jagamisel, vaid meie ettepanekus näeme me ette süsteemi elluviimise, mis on lihtne, lihtsasti rakendatav ja ühissätete määruse äh, käigus äh, üritame me samuti seda veelgi täpsustada. ma võin äh, tagada et, et me lähtume fondide määratlemi-, enesemääratlemisest ja liikmesriigid saavad ise otsustada, kuidas on see parim viis äh, tagada parim kvaliteet ja kvantiteet isikutele, kes neid vahendeid vaba, vajavad kogemuste vahetamise platvorm meie jaoks oluline vahend, sest äh, osades liikmesriikides on olemas kogemused, mis osutuvad väärtuslikeks äh, teiste riikide sotsiaalpartneritele ja eraorganisatsioonidele, kes korraldavad palju vabatahtlikku tööd ja olemasolevaid ähm, programme on võimalik ära kasutada ka tuleviku huvides, aitäh! proua raportöör suur tänu ja veel kord sooviksin tänada komisjoni liikmeid ettepanekute eest ja ma tänan teid muudatusettepanekute eest, mis te olete teinud ja aitäh komisjonile abi eest. lihtsalt äh, vastuseks. jah, Alde puhul on tõesti see erandlik ja mõistan seda, mida proua Harkin ja nimel öeldi ehk siis tõesti tekitab probleeme see, et vaja oli vahendeid kolm koma viis miljardit ja see puudutab siis äh, osalevate riikide arvu ja vajalikke vahendeid ja me tõesti leiame, et meil on vaja li-, programmi lihtsustamist ja komisjon leiab, et äh, lihtsustamise lahendused leitakse ja samal ajal soovitakse tagada ka kontrollimeetmed põhiteema, mis tänasest arutelust on tõstatunud, puudutab vabatahtlikku osalust või siis seda, kas äh, osalemine peaks olema kohustuslik. ja nagu härra Sergas ütles, siis oluline on see, et see kaks koma viis miljardit tõesti läheb enim puudust kannatavatele isikutele kogu Euroopa Liidus ja me peame tagama, et kaks koma viis miljardit või enam on siis need vahendid, mis peaks olema määratletud äh, sellel eesmärgil muudatusettepanekud, mis on sellega seos, seotud, üritavad neid probleeme lahendada läbi osaluse, aga ma tõesti mõistan seda, et siin on tekkinud äh, täna arutelu ja meil on vaja täiendavat tööd teha ja meil on seitsmenda maini veidi aega ja jätkame tööd ja loodetavasti suudame me saavutada rahuldava tulemuse enne seitsmendat maid, kui me seda hääletame. suur tänu! puisque les compromis devront être finalisés pour le 6 mai à nii et euh, kuuendaks maiks, kuueteistkümnendaks, kella kuueteistkümneks äh, peab äh, need muudatusettepanekud esitama, aga nüüd äh, lähen vastu proua volinikule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 madame la commissaire euh, bienvenue à la commission emploi et affaires sociales. proua volinik tere tulemast äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni meil on väga hea meel et meil on täna mõttevahetus teiega me oleksime soovinud et äh, te oleksite viibinud äh, Erasmus kõigile arutelu juures mille osas praegu läbirääkimised käivad mis on programm, mis äh, vastab äh, nendele niinimetatud Euroopa Liidu edulugudele ja meie komisjon toetab neid igati. nii et äh, me oleme väga tihedalt seotud nende algatustega, mis komisjon on algatanud just noorte jaoks siis äh, õppest tööelule ülemineku faas. Te teate, meie komisjon on väga pühendunud nendele teemadele. me oleme pidanud läbirääkimisi ja arutelusid nende muudatusettepanekute osas, äh, mis puudutavad noorte tööhõivet ja praegu on äh, arutusel ka raport, mis äh, puudutab osaliselt ka äh, teie valdkonda ja teatist komisjoni poolt. nii et annaksin nüüd sõna teile ettekandeks, palun. Merci, madame la president. Euh, c'est un grand plaisir pour moi. aitäh, proua esinaine, minu, mul on suur heameel siin viibida. February this year lugupeetud rahvasaadikud, selle aasta veebruarikuus äh, olid üle kahekümne kuue miljoni eurooplase ilma tööta. töötuse määr oli kaksteist protsenti ja kõige rohkem valmistab meile muret noorte inimeste olukord. umbes viis koma seitse miljonit noortest on tööta. sotsiaalselt vaadates need äh, trendid on äh, mittejätkusuutlikud ja moraalselt vaadates vastuvõetamatud. majandus ja rahanduskriis on kohe kindlasti üheks suuremaks probleemiks. niikaua, kui majanduskasv on madal, on puudu ka töökohtadest. me peame kõik oma jõud äh, kokku võtma selleks, et pakkuda noortele inimestele lahendusi. muidu riskime me kaotatud põlvkonnaga. sellepärast koos kolleeg Laslo Andoriga komisjon tegi ettepaneku sisse viia noorte tagatis. ja mul on väga hea meel, et vastavalt teie resolutsioonile tööhõive ja sotsiaalküsimuste nõukogu kahekümne kaheksandal veebruaril sai vastu võtta kokkuleppe soovituse kohta noorte tagatise sisseviimisega. sellega sisu, sillutatakse tee, millega liikmesriigid saavad aidata noori inimesi. kuid selleks, et selle pakilise küsimusega tegeleda, mängivad haridus ja koolitus väga tähtsat rolli. mõned võivad küsida, et milline on see hariduse tähtsus hetkel, mil, kus, mil inimesed soovivad kiireid lahendusi probleemidele. kuid me teame, et hariduse puhul on tegemist pikaajaliste projektidega, mis kannavad vilja alles pärast äh, pikka aega, kuid ma olen veendunud, et haridus annab vastuse nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. kui me aitame inimestel leida töö, siis lühiajaliselt ja kui me parandame nende tööalast konkurentsivõimet, siis pikaajaliselt avaliku sektori antud haridus on tegelikult üks paremaid võimalusi võitlemaks sotsiaalse õigluse eest ja see on ka see, millega mina volinikuna tegelen, me peame äh, noortele andma õige segu oskustest ja teabest ja tõesti, hoolimata kõrgest töötuse määrast on kasvamas ka vabade töökohtade arv praegu on üle kahe miljoni täitmata töökoha Euroopas ja selline paradoksaalne olukord ei ole vastuvõetav. tegemist on paradoksiga, mis näitab, et äh, olemasolevad oskused ja töömaailma nõudlus ei, tegelikult toob see välja meie haridussüsteemide läbikukkumise. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, ootame me et, et kolmkümmend kuus protsenti Euroopa Liidu töökohtadest nõuaks kõrget kvalifikatsiooni. kuid praegusel hetkel kõigest kakskümmend kuus protsenti meie tööjõust on kõrgharidusega. ja isegi kui on tõsi, et kõrge haridusega inimesi on tabanud kriis, näitavad kogemused siiski, et kõrgharidusega inimesed saavad paremini hakkama kui teised seega tuleb meil tagada, et rohkem noori inimesi saaks kõrghariduse. see on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk, mille me oleme paika pannud. Euroopal on vaja inimesi, millega oleks võimalik äh, toetada nutikat äh, jätkusuutlikku majanduskasvu. praegusel hetkel aga Euroopa ettevõtted ei leia neid äh, inimesi, sest meil ei koolita neid piisavalt välja, kuid me ei räägi siin mitte ainult numbritest meil tuleb tagada ka äh, kvaliteet. me peame hoolitsema selle eest, et äh, haridussüsteemid vastaksid äh, töömaailma nõuetele. see tähendab seda, et me peaksime olema võimelisi tulevusi, oskusi ja vajadusi ette näha ja me peame aitama ka haridusasutustel kohaneda maailmaga nende ümber. peale selle ei tohi ära unustada hariduse sotsiaalset ja ühiskondlikku rolli. see on meie üks tähtsamaid äh, vastutusi. ma olen veendunud, et meie koolid, keskkoolid ja ülikoolid peaksid tagama oma lõpetajate konkurentsivõime tööturul novembrikuus eelmisel aastal alustasin algatusega hariduse ülevaatamise kohta, tegemist on uue strateegiaga, kus me räägime äh, nii algkoolidest, kõrgharidusest kui ka kutseharidusest. üheks kõige suuremaks väljakutseks on see, et meie haridus- ja koolitussüsteemid äh, ei ole võimelised inimestele andma nii põhitõdesid, põhioskusi nagu lugemine ja kirjutamine ja valdkonda üleseid oskuseid nagu kodaniku ühiskonda kaasatus, kultuuritunnetus, eneseväljendusoskus äh,, meediaalased kogemused, digitaalsed ja ka IKT oskused, samamoodi nagu ka võõrkeelte oskus. peaaegu üks viiest noorest eurooplasest ei oska piisavalt lugeda. Nad kuuluvad seitsmekümne kolme miljoni Euroopa täiskasvanu hulka, kellel on kõigest algharidus. kuid kõige suuremaks probleemiks on äh, kooli varajane pooleli jättamine. üks kuuest noorest eurooplasest äh, jätab kooli pooleli ja kooli polli jättajate puhul on väga suur risk, et nad ei leia tööd, et nad kaotavad juurdepääsu tööturule ja see toob endaga kaasa vaesuse ja ka sotsiaalse tõrjutuse ainus võimalus äh, nende tendentside vastu võidelda on parandada Euroopa haridus- ja kutsesüsteeme. see on ka see, mida me kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames üritame teha. praegusel hetkel mängib haridus väga tähtsat rolli Euroopa Liidu majanduskasvu strateegias ja see näitab tegelikult, et maja, poliitika tegemine on suurel määral muutunud. Pa-, ühe kuu pärast äh, majanduspoolaasta raames volinik esitleb, äh, vabandust, komisjon esitab oma riikidepõhised soovitused kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, kus äh, liikmesriikidele antakse nõu nende reformipüüdlustes ja selle aasta soovitustes kutsutakse üles parandama haridust ja koolitust. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta riigipõhistes aruannetes kahekümne kakskümmend kuus riiki kahekümne seitsmest said soovituse parandada haridust. kuid reformidest üksi ei piisa. hea haridus maksab ja korralikult toimivad haridus- ja koolitusasutused nõuavad ka korralikku rahastamist. nagu me teame, kriis on äh, avalikke eelarveid äh, kärpinud ja paljud äh, liikmesriigid on oma äh, hariduseelarveid hakanud vähendama. kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üheksa liikmesriiki kärpisid hariduseelarve protsenti ja üksteist liikmesriiki tegid kärpeid ühe ja viie protsendi vahel. see valmistab meile tõelist muret. investeeringute vähendamine haridusse ja oskustesse on otse loomulikult kontraproduktiivne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta iga-aastases majanduskasvu aruandes komisjon kutsub liikmesriike üles äh, kuulutama hariduse prioriteediks siis, kui nad konsolideerivad eelarveid. ma usun, et äh, kehv haridus on äh, kulu, mida Euroopa endale praegu lubada ei saa liikmesriikidel on otse loomulikult põhiline vastutus äh, haridus- ja kutseharidussüsteemide reformimisel, kuid Euroopa Liit toetab neid ja ma tooksin mõned näited selle kohta. digitaalsed oskused on üks võtmetähtsusega oskuseid, nad on väga tähtsad selleks, et olla täielikult äh, teadmiste ühiskonda kaasatud kuid nelikümmend kaheksa protsenti eurooplastest, kes on kuusteist kuni seitsekümmend neli aastat vanad ähm,, ei ole väga osavad äh, arvutite kasutamisel. Euroopa ettevõtted tunnevad äh, seda puudust äh, samamoodi nagu ka seda, et tööturgudel inimesed vananevad. sellel aastal olen ma välja kuulutanud uue algatuse, millega oleks võimalik parandada inimeste oskusi digitaalse tehnoloogiate kasutamisel septembrikuus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitlesin ma tegevuskava kõrghariduse kaasajastamiseks Euroopas ja selleks, et aidata liikmesriike hakkama saama muutuvates aegades ja üks eh, prioriteete on ka õppimise ja õpetamise kvaliteeti parandada. seda on võimalik teha koostöös kõikide erinevate osapooltega ja ma kutsusin kokku kõrge taseme töörühma, mis teeb eh, spetsiifilisi soovitusi sellel suvel ja me kohe kindlasti jätkame ka ettevõtete ja ülikoolide koostöö toetamist. üks sektor on ära teeninud meie täielikku tähelepanu, selleks on kutseharidus. hea kvaliteediga praktikakohtade pakkumine noortele on väga tähtis mitte juhuslikult liikmesri-, nendes liikmesriikides, kus äh, noorte tööpuudus on kõige madalam, et nendes liikmesriikides on ka korralik, atraktiivne ja hästi rahastatud äh, kutseharidussüsteem. ma olen veendunud, et meil on vaja tõhusamaid kutseharidussüsteeme kogu Euroopas. kuid see nõuab ka kaksikrahastamist, nii era- kui ka avaliku sektori rahastamist, samamoodi nagu ka kaksikvastutust. mida me näeme hästi minevates riikides, on see, et ettevõtted on pühendunud kutseharidusele. sellepärast selle aasta juulikuus ähm, loome me Euroopa õpipoisi õppeliidu ja seda koos volinik Andoriga. see uus liit toob kokku liikmesriigid, sotsiaalpartnerid, ettevõtted, Euroopa Komisjoni ja ka ülejäänud tähtsad ähm, huvigrupid. meid liidab äh, jagatud huvi välja töötada ja toetada kõrge kvaliteediga koolitust praktikakohtade kaudu. ja lõpetuseks tahaksin rääkida paari sõnaga ka uuest Erasmus kõigile programmist ja praegustest läbirääkimistest eelarve üle. Erasmus kõigile on programm, mille kaudu Euroopa Liit annab oma panuse poliitiliselt kui ka rahaliselt Euroopa haridussüsteemi reformimisse Erasmus kõigile on osa meie strateegiast võitlemaks noorte tööpuuduse vastu ja suurendamaks noorte konkurentsivõimet äh, tööturgudel. ja me jätkame eriti liikuvuse rahastamist, see on see, kus me Euroopa Liidu tasandil saame lisandväärtust luua ja mitte ainult tudengite jaoks, vaid ka kooliõpilaste jaoks, õpetajate jaoks äh,, praktikantide jaoks, noorte töötajate ja ka vabatahtlike jaoks. me demokratiseerime juurdepääsu Erasmuse vahenditele. me toetame ka tudengeid, kes on valmis äh, magistriõpinguid äh, läbi viima teises liikmesriigis ja me oleme selle jaoks välja töötanud õppelaenusüsteemi Erasmus kõigile tagab liikuvuse neljale või neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. see on eriti tähtis, kuna me teame, et liikuvus õpiajal on väga tähtis, see on äh, läveks äh, tööjõu liikuvusele. liikuvus annab inimestele võimaluse leida paremaid töökohti ja sellepärast Erasmus kõigile üheks suuremaks eesmärgiks on oskusteave suurendamine ja ka oskuste kohandamine vastavalt tööturu ja ühiskonna vajadustele. Erasmus kõigile aitab äh, võidelda ka noorte tööpuuduse vastu struktureeritud partnerluse kaudu ettevõtete ja haridusasutuste vahel selleks on ette nähtud teadmiste liidud et, ülikoolide tasandil ja sektoripõhised äh, oskuste liidud. ja seda kõike on võimalik äh, tõukefondide vahenditega rahastada riiklikul tasandil. läbirääkimised Erasmus kõigile programmi üle on jõudmas lõpujoonele äh, meie õhkkond on olnud konstruktiivne ja ma loodan, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda nii kiiresti kui võimalik. sellegipoolest tahan teie tähelepanu pöörata kahele tähtsale küsimusele. esiteks on meil vaja paindlikkust ajal, mil, kus vajadused kogu aeg muutuvad, on meil vaja programmi, millega saaksime me kiiresti reageerida poliitilistele ja majanduslikule olukorrale. praegusel hetkel näiteks meie programm ei saa noorte tööpuuduse vastu võidelda nii, nagu me tahaksime ja seda seetõttu, et programmi sisse on paindumatus ehitatud näiteks nagu eelarve, mis on eelnevalt teatud sektorite vahel ära jagatud ja sellepärast oleme teinud ettepaneku, et uus Erasmus kõigile programm oleks paindlikum, paindlikum nende paika pandud eesmärkide ümber. ja vastupidiselt, raportöör on teinud ettepaneku suurendada tegevuste ja eesmärkide arvu programmis ja eelnevalt jagada ära kaheksakümmend kolm protsenti eelarvevahenditest. ehk siis me jääksime status quo juurde. ja teine tähtis küsimus, programmi nimi. tahan teha selgeks, et tegemist ei ole mingi pealiskaudse küsimusega, vaid põhimõttelise küsimusega. praegusel hetkel on kaalum kogu tegevuskava lihtsustamine, mis on selle ettepaneku südameks. Erasmus kõigile liidab seitse olemasolevat programmi ühte äh, strateegilisse programmi. kui me oleme nõus sellega, et meil on vaja ühte programmi koos selge poliitilise fookusega, siis peab olema meil ka usaldusväärne ja populaarne nimi selle programmi jaoks, mis tõesti sümboleeriks ka Euroopa Liidu kõige rohkem kiidetud väärtusi minu arvates Erasmus on ainsaks nimekandidaadiks ja kui me laiendame seda programmi ja avame selle, siis Erasmus kõigile saadab välja selge sõnumi. ma olen veendunud, et kui me ei kasuta ära lihtsustamise kogu potentsiaali ja ka ei kasuta ära Euroopa Liidu ühe kõige rohkem armastatud äh, kaubamärgi nime, siis me teeme lihtsalt vea. ja lõpetuseks ning kohe lõpetan, proua esimees kui me tahame mõjutada ja kui me tahame tõesti midagi noorte jaoks ära teha, siis meil tuleb ka tõsiselt investeerida Euroopa Liidu tasandil haridusse. otse loomulikult me tervitame kuue miljardi eraldamist noorte tööhõive algatuse jaoks, mida tegi siis Euroopa, mida tehti, tegi nõukogu sellega on meil võimalik toetada piirkondades noori kõige rohkem ja seda siis tagatissüsteemi kaudu. kuid eh, Erasmus kõigi jaoks eh, eelarve, mis on seitseteist miljardit eh, ja kuuekümne kolme protsendi võrra suurendatakse praegust rahastamist, selle puhul on komisjon väga selgelt välja öelnud oma prioriteedid pärast viimast ülemkogu kokkulepet on nüüdseks meile ette nähtud umbes kolmteist miljardit eurot Te. tegemist, tegemist on summaga, mis jääb allapoole meie ambitsioone, kuid vähemalt on perioodi jaoks rahastamine tagatud. nii et lugupeetud rahvasaadikud, tegemist on raskete läbirääkimistega kuid ma loodan, et võin loota Euroopa Parlamendi toetusele läbirääkimiste viimases voorus. suur tänu kuulamast ja olen nüüd valmis ära kuulama teie kommentaarid ja küsimused, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik! annaksin sõna aseesinaisele proua Zuberile ja siis proua Penara um,. Ähm, Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à senhora comissária. aitäh, kõigepealt ma sooviksin tervitada volinikku. mul on kaks küsimust. esimene puudutab Erasmust kõigile. minu jaoks on enam kui programmi nimi tähtis see, mis muudaks selle programmi vaimu et see rakenduks ellu äh, laenude kaudu üliõpilastele. see äh, nüüd äh, muudab kogu selle programmi eesmärki, me teame, et siiani on seda toetatud, kuid me teame ju väga hästi, et mitte kõik üliõpilased ei saa nüüd selles osaleda, ainult need, kellel on hea finantsolukord, saaksid selles osaleda või kelle vanematel on äh, piisavalt vahendeid, äh, kes toetavad neid, et nad siis saavad Erasmuses osaleda, kuid kui meil oleks laenude süsteem, me ei taha muidugi äh, luua siin ebavõrdsust nende vahel, kes saavad laenu võtta, kes ei saa, kuid mulle tundub, et see on lisakoorem üliõpilastel, et nad peavad võtma võlga laenusest isegi enne seda, kui nad oma tööelu alustavad, on nad juba võlgades, peavad hakkama võlgu tagasi maksma, nii et ne-, me ei peaks neid sundima selleks. et see on äh, minu arust selle programmi vaimuvastane. ja nüüd üks küsimus, mis puudutab minu enda koduriiki Portugali, nagu te teate Troika, IMF, äh, Euroopa Keskpank äh, tegutsevad äh, minu koduriigis ja eriti tähtis valdkond on just haridus, kuna seal on võimalik kõige enam kärpeid teha. ja umbes viisteist tuhat inimest, kes haridusvaldkonnas töötavad, lasti lahti ja poolteist tuhand-, tuhat nendest olid just õpetajad ja nüüd on oht, et see tähendab ka haridustaseme langust ja see on äh, koormaks äh, järelejäänud õpetajatele, kuna õpetajate ja õpilaste vahekord on nüüd suurenenud, nii et see on teatud paradigma muutus, mõned koolid on sulgetud äh, ja kui koolid juba sulgetakse, siis leitakse, et ka haridustase langeb. nii et küsimus täna on väga selge, et toimuvad praegu läbirääkimised Troika ning äh, Portugali valitsuse vahel ja mm, räägitakse sellest, kus siis peaks kärpeid tegema, IMF äh, leidis, äh, et umbes kolm tuhat, kolmkümmend kuni viiskümmend tuhat õpetajat vallandatakse ma ootaksin ehk äh, kõigepealt ära teised küsimused, siis annan teile võimaluse vastata. ja nüüd vaatame kõigepealt, kes üldse soovivad sõna selleks, et aega paremini planeerida. kõigepealt, kõigepealt äh, proua Benara, härra Serkas, äh, härra Benjen, proua Costello, mina ise ja nüüd äh, sulgen kõnelejate nimekirja. nii et äh, proua Benel-Abdu. aitäh, vabandan, et ma hilinesin. proua volinik, nagu teate, on tegemist kolmepoolsete läbirääkimistega elukestva õppe osas. nüüd, kui räägime nimest, siis Roheliste fraktsiooni seisukoht on järgmine. Erasmus kõigile sobib meile kuid me oleme kultuurikomisjonis äh, vähemuses komisjoni ja nõukoguga peame kokkuleppele jõudma tegevuste osas Erasmus kõigile, Leonardo, Comenius, need kõik kaovad, kuid samas neid, need tegevused on kõigile te tuntud ja teada ja need äh, kõik siis säilitakse Erasmus kõigile raames, äh, nii et need nimed, mis on siiani olnud väga selgesti eristatavad äh, avalikkuse poolt. ja esimene märkus, mis on problemaatiline, on eelarve, mis eraldatakse sellele programmile. Te ise ütlesite ka ja samuti Portugali kolleeg seda mainis et ühelt poolt me räägime, et haridus on prioriteetne, kuid äh, me räägime siin äh, üheksateistkümnest miljardist eurost, äh, pakuti välja seitseteist, kuid tegelikult on meil neliteist miljardit eurot. et ei saa öelda, et haridus on tõepoolest tähtis ja kui soovitakse seda prioriteetseks pidada, kui vahendid ei ole eesmärgi tase, tasemel teiseks äh, laenude tagatised. me nägime, mis juhtus äh, Ameerika Ühendriikides. Äh, siin need seonduvad ka ohud, noorte vaesustumine võib kaasneda nende laenudega nii et kindlasti äh, peaksid äh, need tingimused väga selgelt olema paika pandud, muidugi on ka stipendiume paljudes riikides, me ei tohiks äh, neid stipendiumide süsteemi hävitada, et oleks võimalik siis ka vaesematest perekondadest noortel saada juurdepääsu, ähm, juurdepääsu haridusele, et me ei tohiks seada lisakoormat laenude võtmisega noortele, nii et see on pigem risk ja meil ei ole praegu äh, ka nõukogu selget äh, äh, seisukohta, et mis ütleks täpselt, millised äh, on need tingimused, et vältida seda, et ähm, noored ei sagu, satuks raskesse seisuko-, seisukord, olukorda pärast õpingu, õpingute lõpetamist. ja kuidas, kui me räägime nüüd noorte garantiist, meil on olemist tegemist ka struktuurifondidega, kuidas äh, riigid hakkavad seda kõike haldama, millal tuleb äh, rahastus äh, programmi raamest, millal struktuurifondi vahenditest, äh, mi-, kuidas meil oleks kindlus, et, et me ei hakka võtma hariduse eelarvest noorte jaoks vahendeid ja nii edasi, et kes täpselt määratleb selle ära kust tuleb rahastus erinevate võimaluste toetamiseks ja te, ja viimane küsimus. Äh, esinaine ütleb, te olete juba esitanud kolm küsimust, no see on viimane küsimus, ütleb kõneleja. me ei saa siin esitada kümme küsimust järjest, ütleb esinaine. nii, kõneleja jätkab, see puudutab paindlikkust äh, äh, teie meeskonnas peaks olema kindlasti suurim võimalik paindlikkus äh, ja meie soovime, et eesmärgid oleksid väga selgelt äh, defineeritud, et me, see rahastus ei oleks väga laialt äh, sõnastatud või defineeritud. Euroopa Parlament äh, näeb ette neljas põhitingimuses ähm, mitmeaastase finantsraamistiku osas just paindlikkust. nii et kõigepealt härra Serkas komissaria buena parte, ya lo han dicho los colegas, no pierdo tiempo. aitäh. Ähm, palju sellest, mida ma soovisin äh, rääkida, juba ka kolleegide poolt sai öeldud, kuid mul on üks küsimus. troika on arutanud äh, küsimusi, mis äh, ei puuduta otseselt Euroopa konteksti. siin on mitmeid küsimusi, millel on pigem negatiivne mõju noorte äh, haridusele, näiteks Hispaanias äh, meil ei ole varu õpetajaid juhtudeks, kui õpetaja haigeks jääb, äh, asendajaid, sest äh, kui õpetaja haige on, siis ei olegi õpetajat näiteks erivajadustega lastele või siis keeleõpetajaid sisserändajate lastele, kas komisjon ka mõtleb selle peale, kui koostatakse neid riiklikke reformiprogramme, kas äh, ainult siis äh, räägime ECOFIN-i äh, aspektist, äh, komisjon peaks ju ka kõiki teisi valdkondi esitle-, esindama Euroopa Liidu poliitikates. me räägime tulevikupoliitikatest ja oma noorte tulevikust nii et väga tähtis on, et teie siiski kontrolliksite neid poliitilisi algatusi, mitte te lihtsalt äh, ei allkirjastaks äh, poliitikaid, mis lõpuks on destruktiivsed pigem kui konstruktiivsed. aitäh, Phil Benjon. ja siis proua Costello. aitäh ma tahaks teha paar märkust ja üldiselt puudutavad need teie üldist lähenemist seoses hariduse ja koolitusega. Teil on täiesti õigus, pikemas perspektiivis peab see olema, on see majanduskasvu tagamiseks kõige olulisem jõud ja liikmesriigid äh, ei tohiks kärpeid teha hariduse valdkonnas, vaid peaksid tegema seda kusagil mujal. see on täiesti õige. aga nüüd üks nüanss selle juures. me peaksime tõesti säilitama, vaid pigem isegi suurendama hariduse kvaliteedi ja kvantiteedi ja see ei tähenda, et see kõik peab sama palju maksma minema. üldiselt võib see nii olla, sest see ju kõik sõltub eh, inimressursist, aga me peaksime olema ka uuenduslikud, me peaksime kvaliteeti ja kvantiteeti hariduses suurendama ja tegema seda eh, vastavalt eelarvevahenditele, mis meil olemas on ma leian, et suur osa probleemist tuleneb sellest, et liiga palju inimesi otsivad majanduskriisile lühiajalisi äh, lahendusi, laename raha natuke siit või siis loome kunstlikku nõudlust sealtpoolt. ilma strukturaalseid muutusi vaatamata, mida meil vaja on, ja üks nendest muutustest puudutab täiendavat panust hariduse ja koolitusvaldkonda. ja see on tõesti midagi, millega me peaksime arvestama ja ma olen tõesti täiesti nõus teie üldise lähenemisega. paar teemat seoses Erasmuse ja noorte tööhõive algatusega. minu fraktsioon, liberaalide fraktsioon, äh, toetab täielikult noorte tööhõive algatust. ja me oleme pikaajaliselt tegelenud Erasmuse programmiga ja me tahame, et tööhõivealgatus äh, läheks käiku hästi kiiresti ja me tahaksime, et Erasmus õitseks ja areneks vastavalt ajale ja me tõesti saaksime näha neid äh, tulemusi ja tööalase konkurentsivõime suurenemist. Äh, noored saavad uusi oskusi, uusi keeleoskusi ja samuti uusi võimalusi, kuidas teemadega toime tulla ja me ei tohiks seda unustada ja erimeelsused meie ja komisjoni vahel puudutavad eelarveriidusid, siis üldiselt ei tohiks siin olla mingisuguseid põhimõttelisi erisusi ja ma tahaksin sellele viidata. Need ei olnud küsimused, vaid lihtsalt märkused ja jääksin selle juurde, aitäh. Emmer Kastu. Emmer Kastu, Ello, palun. suur tänu, ma teen lühidalt. enamus teemasid, millest tahtsin rääkida, on juba kaetud eriti mis puudutab investeeringute olulisust hariduse valdkonnas. mul on väga hea meel, et lugupeetud volinik, te panustate sellesse valdkonda. minul on üsnagi eriline kogemus, ma töötasin riiklikus asutuses enam kui kümme aastat. ma olin Iiri rahvusagentuuris programmijuht kümme aastat ehk siis vaadata, mis on Erasmus kõigile programmi taga mitte ainult see nimi. tahaksin viidata mõnele teemale. alustasime Sokratesest, sellest sai Sokrates kaks. ja need puudutasid erinevaid programmi harusid. elukestev õtteprogramm, minu arvates see oli väga hea nimi ja see tõesti puudutas kõiki hariduse nüansse hällist surmani, nagu öeldud ma olen nõus nende kolleegidega, kes on öelnud, et programmide ümberkavandamisega Erasmus äh, kõigile raames äh, tekitab segadust, sest Erasmus seotatakse, seotakse kõrgharidusega, Komeeniusel oli väga hea äh, nišš, koolid igal pool Euroopas teavad, mis programm see on ja mina usun, et väga kahju on, et need nimed kaotsi lähevad põhimureküsimusega seoses tehtud ettepanekutega puudutab äh, täiskasvanu hariduse komponendi vähendamises, sest elukestvas õppe valdkonnas rääkisime me sellest nii ametlikult kui ka mitme, mitteametlikel äh, viisidel. Grundtvig on muudetud Leonardoks ja, ja see puudutab kutseharidust sellel on oma nüanss, aga ma leian, et täiskasvanu haridus iseenesest äh, on omaette teema ja lugupeetud volinik, ma tunnen, et praeguses programmis läheb see kaotsi ma paluksin, et te tervitaksite, äh, teavitaksite meid Grundtvigi ja täiskasvanuharidusest laiemalt ja pööraksite sellele vajalikku tähelepanu kogu selles programmis, suur tänu. Euh, euh. aitäh, lugupeetud volinik, kui räägime Erasmusest, siis ütlesin äh, juba seda, mida ma arvan äh, paindlikkuse kohta ja kahju on see, et te siia varem ei tulnud, kui me rääkisime just sellest äh, programmi nimetusest. minagi jagan teie arvamust, et Erasmus kõigile on parem parim nimetus, sest see rajaneb Erasmuse eduloole. meie aseesinaine proua Zuber rääkis siin laenude teemast. ja kui me räägime rahalistes raskustes noortest, siis see laenu teema on üks keerukas moment selle ettepaneku kohal. mõned märkused. kõigepealt üks neist langeb kokku sellega, mida te ütlesite teie, kuid te ei räägi kõigist tagajärgedest. tegemist on tähtsa eesmärgiga hariduse näol Euroopa Liidule. see on juba Lissaboni strateegias nii olnud ja juba enne kriisi OECD andmete põhjal ma nägin, et kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Liidu liikmesriigid vähendasid juba see enne, eelneval perioodil oma hariduseelarve rida. nii et äh, selle asemel, et äh, siin ahistada riike äh, kriisitingimustes kärpima haridus, Äh, hariduskulutusi, et ühelt poolt äh, räägitakse sellest, et äh, hariduse kulusid tuleb vähendada, oleme nõus ka teie kolleeg Oli Reeniga, et me ei saa siin rääkida sellest, et struktuurireformid läbi viidaks ja et need puudutaksid ainult tööhõivekulusid või siis pensionihüvitisi ja mitte kunagi ei räägitaks kulutustest haridusele te ei saa jätta komisjoni arvutada ka, arutama ka neid hariduskulusid ainult siis, kui me räägime pika ajalistest kuludest, nii et me sajaprotsendiliselt jagame teie seisukohta, see hariduse teema tõepoolest on prioriteetne, meil on siin ainult üks võimalus või seista vastu nendele, nendele väljakutsetele, mis meie ees on, üleilmastumine, rahvastiku vananemine ja nii edasi. riigid peavad siiski äh, haridussektorisse investeerimist jätkama. nüüd see, mida te ütlesite digitaalsete oskuste ning digitaalse kirjaoskuse, ma ei tea, millises Balti riigis, teie seda kindlasti teate, informaatikaõpe ja koodi, programmeerimiskoodi õpend-, õpe on osa kesk, keskkooli õppekavast ja matemaatika õppekavast ja kui me nüüd äh, vaatame, millistest, äh, äh, kuidas see võiks kajastuda siis ka nendes juhistes, mis antakse üle-euroopaliselt ja rääkisite siin koolitusest ja räägime siin Austriast ning Saksamaast et praktika valdkonnas need riigid on tõepoolest esirinnas, kui räägime koostööst ülikoolide ja ettevõtete vahel, et see on tegemi-, siin on tegemist ka sotsiaalse dialoogi vormiga, et sotsiaalne dialoog ei saa lihtsalt niimoodi äh, aset leida tühjalt kohalt nii et selles teema, selle teemaga peaks kindlasti palju jõudsamini edasi minema. nüüd see liikuvuse küsimus. see teema on väga tähtis Euroopa Liidu ajaloo, ajalooliselt juba kõik need erinevad liik-, liikumisvabadused Rooma lepinguga. kriisi äh, olukorras peaksime seda mobiilsust või liikuvust veelgi äh, üle vaatama ja me peaksime olema ka väga valvsad et mida me selle all mõistame. Erasmus on programm, äh, nii-öelda õnnelike aegade programm, kriisi ajal on ta endiselt õnnelik programm, kuid äh, me peame rääkima siin noorte liikumisest. Äh, inimeste liikumine on omane kogu inimajaloole ja tsivilisatsioonide ajaloole, kuid on, oleme näinud ka sunnitud liikumist ajaloos ja teatud majandusteadlased äh, on leiutanud mehhanismi, kus äh, siis äh, räägitakse inimesest, kes kasvavad üles äärealadele, kus on hariduse edendamiseks väga väiksed võimalused, lähevad Euroopa Liidu kesksesse regiooni tööle ja siis lähevad tagasi oma liikmesriiki alles pensionieaks, nii et see ei tohiks kindlasti olla majandusmudel Euroopa Liidus. nii et praeguses äh, kontekstis me peaksime rääkima just äh, õigest mobiilsusest või liikuvusest, et millistel juhtudel tõepoolest noorte puhul trumbiks osutub, nii et need küsimused äh, on vägagi asjakohased ja loodan, et leiate neile kõigile ka vastused Let me start with alustaksin kõigepealt selle teemaga, millele viitasid mitmed teist. see puudutab äh, laenutagatist äh, magistriõppe üli-, tudengitele. alustuseks ütleksin, et selle esialgne viide ei olnud äh, toetuste andmiseks nende toetuste andmine jääb meie põhieesmärgiks. ma väga tahaksin, et meil oleks võimalik pakkuda toetust magistriõppeks ka välismaal, sest loomulikult oleks see ideaalne lahendus. meie vastame vajadusele, tegutseme vastavalt vajadusele oma sissejuhatuses ütlesin ma, et me teame et, et tulevikus kolmkümmend viis protsenti äh, töökohtadest nõuab äh, kõrge taseme oskusi, see tähendab magistridiplomit. nagu te kõik teate, kes saab laenu äh, magistriõppeks, on see, kes saab seda endale lubada ja neil on võimalik anda tagatis, näiteks vanemate laenutagatis see on see, millal kogu see laenusüsteem tugineb. ja meie tahame võidelda sotsiaalse tõrjutusega ja seepärast tahamegi luua selle tagatismeetme, äh, sest loodetavasti selle tagatiskavaga on meil võimalik äh, ka nendel, kellel neid võimalusi ei ole, anda võimalus õppida välismaal magistriõppes ilma kohustuseta nõuda oma vanematelt tagatist ja loomulikult peab see kõik olema tehtud äh, tudengitele soodsatel tingimustel. ehk siis võlakoorem ei tohiks olla liiga suur. maksimaalselt kaksteist tuhat üheaastase kursuse kohta või kaheksateist tuhat kaheaastase kohta. teiseks, äh, sel-, väga selgelt toome lisas välja selle, et see ei nõua täiendavat tagatist äh, vanematelt või tudengitelt endilt kolmandaks, väga soodne intressimäär ja loomulikult äh, maksete tagastamise tähtajad peavad olema soodsad ja vajadusel ka maksepuhkus, juhul kui midagi tagasimakseperioodil juhtub ja tudengil ei ole võimalik neid makseid sooritada, siis saab ta maksepuhkust. Äh, see on põhjustanud palju arutelu ja trialoogi käigus äh, räägitakse sellest detailselt hetkel ringleb mõte selle kohta, et me peaksime äh, viima läbi katseperioodi kaks tuhat seitseteist äh, viiksime läbi programmi hinnangu ja siis otsustaksime, kas see vastab meie nõudmistele ja sellega ka jätkame või mitte. aga ma pean ütlema ühte, et isegi kui me selle katseperioodi läbi viime, siis meil on vaja Äh, see, ka selleks ajaks äh, head eelarvet, seega on näha, et kas sellel on mingisugune mõju. see puudutab nüüd neid äh, laene. haridusvaldkonna eelarvete kärpimine, ma üt-, rääkisin sellest väga selgelt. iga-aastases majanduskasvu uuringus näitas komisjon väga selgelt, sõnastatult, et riigid peaksid haridusele andma prioriteedi isegi juhul, kui nad oma äh, eelarvet kärbivad. loomulikult ei saa me liikmesriike sundida. isegi riikide, konkreetsetes soovitustes riikides äh, teeme me tihtipeale soovituse, Äh, kus me ütleme, et palun vaadake, te kärbite oma eelarvet ja sellest tulenevad negatiivsed äh, mõjud paari aasta pärast. kahjuks aga peame olema realistlikud. liikmesriikide poliitikud soovivad vahetuid tulemusi. ja haridus ei ole valdkond, kus neid on võimalik saavutada ja seepärast äh, teevad nad kärpeid hariduses esinaine ütleb, et jah, nad peavad ju seda tegema, sest neil ei jää muud üle. ja selle peaks äh, majandusstabiilsuspaktist välja võtma, ütleb esinaine. kuid äh, veel üks äh, teema seoses inv-, inv-, haridusinvesteeringutega. investeeringud haridusvaldkonnas ei tähenda tingimata investeeringute suurendamist. arukalt tehtud investeeringud on väga olulised, sest paljudes liikmesriikides äh, näiteks selles riigis, mida ma tunnen kõige paremini, oleme me investeerinud haridusse väga palju, aga me ei ole olnud edukad. sellepärast, et meie investeeringud ei ole olnud arukalt tehtud. nüüd peame me üle vaatama, kus on meie prioriteedid ja targemalt investeerima. ja ma tean, et olukord on sarnane paljudes liikmesriikides ma olen täiesti nõus sellega, et kvantiteedi suurendamine hariduses ei ole piisav. kvaliteet on minu jaoks kõige olulisem. me näeme, et paljudes riikides on tekkinud fenomen, kus äh, töötus äh, kõrgharitute hulgas suureneb ja see ei ole rahuldav sest ei ole mõtet toota äh, kõrgharidusega isikuid, kes jäävad töötuks. ja me peame tõesti äh, rõhuma kvaliteedile ja seepärast nimetasingi ma kõrgetasemelise rühma äh, kõrghariduse kaasajastamiseks ja seepärast rõhutame ka et õpetamise kvaliteet peaks olema väga oluline, sest kvaliteet on hariduses olulisem kui kvantiteet. nüüd see, mis puudutab nimesid ja uue programmi struktuuri. ma arvan, et ma selgitasin, miks ma valisin Erasmus kõigile nime. vastavalt meie uuringutele võib täheldada, et Komeeniust tuntakse väga hästi koolides. Grundtvig on tuntud tuhandete hulgas, kes selles programmis osalevad, Leonardo on hästi tuntud äh, praktikavõimaluste poolt, Erasmus aga on kõigile tuntud. ei ole kedagi äh, Äh, kas Euroopas, Euroopas või väljaspool, kes ei tunneks programmi nime Erasmus. ma pidin, pidin valima ühe nime selleks, et olukorda lihtsustada. see aga, mis puudutab alaprogramme, siis loomulikult ma tean, et äh, igalühel on oma lemmikud ja igaüks on kiindunud äh, mõnda programmi strukturaalne programm aga on nüüd täiesti erinev. me, me tegime ühe horisontaalse, mitte vertikaalse struktuuri. ehk siis horisontaalselt on tegemist kolme põhitegevusega, liikuvus, partnerlus ja poliitika toetusvaldkonnad. kas tegemist on äh, üliõpilase, äh, õpetajaga või praktika siis peab valima ühe nendest meetmetest. see on meie struktuur. lisaks sellele on äh, alaprogrammid. see, kui meil oleks alaprogrammid, siis oleks äh, süsteem keerulisem kui praegu ja seega ei täidaks me oma põhieesmärki Äh, selle nõude suhtes, mida nõudis meid parlament. lihtsustus, lihtsustus ja veel kord lihtsustus. see tähendab seda, et meil on vaja kõiki valdkondi lihtsustada nii äh, toetuse saajatele, äh, programmi haldajatele ja kõigile teistele. nüüd äh, praktika ma rääkisin sellest väga palju, sest ma leian, et äh, meie eesmärk on seda toetada. Kesk- ja Põhja-Euroopa riikides näeme, kui oluline see on ja kuidas see on aidanud neil töökohti saada. ja seepärast on meil nüüd vastastikuse mõistmise memorandum nende riikide ja lõunapoolsete liikmesriikide vahel ja seepärast käivitame me selle toetuse praktikale ja selle liidu eesmärk ei ole asendada olemasolevat, vaid tuua kokku kõik erinevad osapooled, komisjon, liikmesriigid, sotsiaalpartnerid, see on väga oluline, tuua nad kokku selleks, et teha koostööd ja pakkuda rohkem praktikavõimalusi ja kvaliteetseid praktikavõimalusi, see on see, mida me tahaksime näha. ja lõpetuseks see, mis puudutab liikuvust ma mõistan teie märkust, proua Peres, meie jaoks tähendab liikuvus võimalust äh, omandada valdkondadeülesed oskused lisaks kõigile, mis neil juba on. suurepärase hariduse puhul koolist või ülikoolist ei ole võimalik anda neid valdkonnaüleseid oskusi, mida saab läbi liikuvuse ja seepärast me soovime liikuvust Rasmuse alt süvendada. me ei tee seda mitte selleks, et ajude äravoolu soodustada, ei, seda mitte. see ei ole meie eesmärk. aga loomulikult, kui noor on töötu ja tal on võimalik leida tööd äh, naaberriigis, siis miks mitte liikuda paariks aastaks sinna. seega ei ole meie tegevuse eesmärk, see on lahendus äh, vajaduse korral, aga meie eesmärgiks on valdkondadeülesed oskused, mida nad äh, läbi liikuvuse saavad. suur tänu! Thank you very much. I think uh, it was uh, a first. Uh, aitäh tegemist äh, oli esimese mõttevahetusega pärast teie ametisse asumist, loodan, et see ei saa olema viimane. et äh, kindlasti oli see väga kasulik, et me saime omavahel rääkida kõik need äh, seosed hariduse, koolituse ning tööhõive vahel on väga tähtsad ja teie töö on väga tähtis ka meie komisjoni jaoks, nii et kõige head kolmepoolseteks läbirääkimisteks!